kolleegid. <laughs> kolleegid, alustame oma koosolekut ja jätkame järgmise päevakorrapunktiga. selleks on esimehe teadaanded kõigepealt äh, annaksin ülevaate koordinaatorite koosoleku otsustest, äh, mis langetati neljateistkümnendal oktoobril. Äh, need otsused puudutavad siseveeteedel kasutavaid sõidukeid, Rahvapartei koostab kahe raporti kohta raportit arvamus, mis puudutab määruse ettepanekut äh, finantseeskirjade kohta, mis puudutavad Euroopa Liidu üldeelarvet, esimees kirjutab kirja eelarvekomisjonile. Äh, selline oli meie otsus koordinaatorite kohtumisel. mis puudutab äh, komisjoni äh, Äh, raamatupidamisel, äh, mis puudutab äh, siis ähm, raamatupidamise lõpparuandeid Mereohutusameti kohta, Rahvapartei tegeleb sellega, mis puudutab siis Euroopa Komisjoni raamatupidamise aastaaruandeid, ECR fraktsioon koostab raporti ning koordinaatorid otsustasid, et teistes küsimustes midagi ette ei võeta nii et, et see seal raudteed ja, ja teised asjad äh, lähevad siis äh, rahvaparteile, tema, rahvapartei tegeleb siis kõigi ametitega. mis puudutab kuulamisi ja delegatsioone, siis äh, koordinaatorid leppisid kokku, et kuuest liikmest koosnev delegatsioon läheb Madeirale äh, nädalal, mis algab siis äh, kahekümne neljanda märtsiga. Äh, see on ainuke nädal, kus me võime minna ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimeses kvartalis kuulamisi ei korraldata ja samuti saime komitoloogia menetluse kohta aruande. nüüd eilne koordinaatorite kohtumine, arvamused, otsustasime koostada ühe arvamuse Äh, rahvapartei koostab selle arvamuse. ja see puudutab siis äh, heitmetega kauplemise süsteemi, Mathieu Grosch on sellega tegelenud ja ta jätkab sellega tegelemist teistes küsimustes, midagi ette ei võta. siis infodokumendid äh, edastatakse teile ka. mis puudutab transporti äärepoolsemates piirkondades, siis koordinaatorid otsustasid, et et seda uurimust äh, tutvustatakse ühel transpordikomisjoni koosolekul, nii et, et üritame seda oma järgmiste koosolekute päevakorda panna. Äh, nüüd, mis puudutab äh, kodukorra reegli viiskümmend üks rak-, rakendamist, siis koordinaatorid otsustasid, et rakendatakse seda reeglit siis Äh, artikli kaheksa kahe, äh, kahe esimese osa kohta ja ülejäänud küsimused on siis äh, tööhõivekomisjoni pädevuses ning sekretariaadil paluti korraldada siis, sekretariaadil paluti siis korraldada kuulamine. samuti toimus mõttevahetus siis heitmetega kauplemise kohta lennundussektoris, saime ka komitoloogia menetluse raames ühe kirja ja see ongi kõik niisiis, nii palju äh, kahest viimasest koordinaatorite kohtumisest, kas kellelgi on küsimusi nende kohta? kui küsimusi ei ole, siis läheme edasi. ning äh, läheme hääletuse juurde, kas kõigil on äh, hääletusmasinad ja hääletuskaardid olemas? kui teil on olemas hääletuskaart, siis teeme kontrollhääletuse, hääletus on alanud me kontrollime, et rahvaparteilasi liiga palju siin saalis ei oleks. näib, et hetkel on kõik korras. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. siiani on kõik korras. tegemist oli kontrollhääletusega hästi, kontrollime veel, sellepärast et Rahvaparteilasi on võib-olla siia juurde tulnud, hääletus on jälle alanud. oleks tõesti hullumeelne, kui nüüd mõnest teisest fraktsioonist keegi üle oleks. niisiis, nüüd on hääletus lõppenud. ja kõik on endiselt korras. niisiis, alustame äh,. alustan sellest, et panen oma teekotikese tassi valmis niisiis äh, kõigepealt äh, e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg, raportöör on härra Dantan. alustame muudatusega üks ja osade kaupa hääletus, seda on nõudnud Rahvapartei esimene osa sõnadega tunnustab, äh, kui tähtis on ja kõigepealt siis esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kas teised, teist osa tuleb ikka hääletada? niisiis, kes on teise osa poolt? vastu? eraldi? erapooletud, vastu võetud. niisiis, teine osa on vastu võetud. järgmisena muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt? vastu erapooletud, seda kontrollime, hääletus on alanud, muudatus kolm. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend vastu, seega tagasi lükatud, muudatus kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme siis ähm, kompromissi C juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatust kakskümmend neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja see on vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime kahtekümmend viit. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. F, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime eh, neljakümmend kahe, ei saa neljakümmend kaheksat ja viiekümmend plokina hääletada, hea küll, hea küll, siis nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpphääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, keegi pole vastu, keegi pole erapooletu, ühehäälselt vastu võetud, õnnitlused härra Dantanile Sure that that, that... ma olen täiesti kindel, et eh, selline hääletustulemus on ka siis, kui neljandat raudteepaketti hääletame. järgmisena hääletame mereala ruumilist planeerimist, proua Meissneri raportit. härra Kuun. nüüd on teil sõna, härra Kuun. Eh, jah, kaks muudatusettepanekut, mille mina esitasin delegeeritud õigusaktide kohta, need on siis muudatus enne ettepanekud kakssada üheksa ja kakssada kaksteist. ma võtan mõlemad äh, muudatusettepanekud tagasi, sest raportööri sõnastus on veelgi täpsem selles küsimuses, tunnistan seda niisiis kakssada üheksa ja kakssada kaksteist. ja, ja. aitäh. kas olete valmis hääletama? muudatus üks on keeleline, seda me ei hääleta, muudatus üksteist raportööril, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kaheksakümmend kolm, kes on poolt? kaheksakümmend kaks tuleb lisandusena hääletusele, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime seda, mulle tundub, et lükati tagasi, hääletus on alanud, muudatus kaheksakümmend kaks kaheksakümmend kaks lisandusena. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt? alustame uuesti, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, Envi komisjonilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksakümmend viis. härra Kumotsakoselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime. kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend seitse poolt, kümme vastu, see on vastu võetud. palun tõstke kätt korralikult. Envi neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend on keeleline, üheksakümmend üks ja kolmkümmend koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV viisteist on keeleline muudatusettepanek, seda me ei hääleta, kompromiss kolm, ei tea, kuhu üks ja kaks jäid, aga kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kalanduskomisjon kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitse ja sada kaheksa identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kalanduskomisjon kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada kümmet, mulle tundub, et võeti vastu, aga käed hakkavad juba väsima ja eriti just Rahvapartei ridades. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. sada üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? alustame otsast peale. Äh, Mathieu, vaata, et sinu fraktsioonikaaslased kätt tõstavad. sada üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, ikkagi peame kontrollima. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 sada nelikümmend üheksa. kas te leidsite üles selle, see on härra Van Daleni muudatus. noh, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime sada viitkümmend. mulle tundub, et lükati tagasi, aga kontrollime, kas kõik on hääletanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. hea, et kontrollisime, kakskümmend kuus langeb siis ära ja nüüd kalanduskomisjon nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalanduskomisjon nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend Envi komisjonilt. tegemist on lisaga kompromissile kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me saame ENMi komisjoniga see nädal tõesti väga hästi läbi. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend viis langeb ära ja nüüd kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt. aa, ei, seda me ei hääleta. jah, teil on õigus. sada kaheksakümmend järgmisena. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks ja nelikümmend kolm koos, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda. sada kaheksakümmend üks ja Envi nelikümmend kolm, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kaheksakümmend teist niisiis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, vast-, vabandust, nelikümmend neli. Envi nelikümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli kalanduskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kaheksakümmend kuut, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, NV nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kala, kalanduskomisjon viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend seitse ja sada kaheksakümmend seitse koos, kes on poolt, vastu, erapooletud. võtke teadmiseks, et see võeti vastu. sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus Envi komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus kalanduskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend üheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmteist järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalanduskomisjon viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üks, kakssada kaks ja kakssada kolm koos ja lisame sõnad või riikliku üksuse pädevuses, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. keegi saab sellest ilmselt aru ka, aga kakssada neli nüüd järgmisena, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mis sest kaks tuhat kahesaja viiest nüüd sai? nii kuutkümmend kahte ja kuutkümmend kolme saab hääletada. niisiis, kes on poolt, kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mulle tundub, et see langeb ära, aga nüüd lükati see niikuinii tagasi, kakssada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitse, kes on poolt, kakssada kaheksa võeti vastu. seega kakssada seitse langeb ära. hästi, ma usun teid, et kakssada seitse langeb ära, ütleb esimees. kakssada üheksa on tagasi võetud. nii, kakssada kümme nüüd siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üksteist langeb ära. kakssada kolmteist langeb ära, kakssada kaksteist on tagasi võetud, kakssada neliteist langeb ära, kakssada viisteist on tagasi võetud kas me kakssada kuue võtsime vastu? ahaa. kakssada üksteist, seda siis hääletame, kes on poolt? vastu. Äh, kakssada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmteist nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud igatahes kakssada kaksteist on tagasi võetud, kakssada neliteist nüüd, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist järgmisena. kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. kakssada seitseteist, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, kakskümmend üheksateistkümne vastu. hästi, et nõudsite kontrollimist Äh, jah, nüüd äh, viiskümmend viis järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist ja kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend, kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised kaks langevad ära, kalanduskomisjoni muudatus langeb ka ära, niisiis kakssada kakskümmend seitse järgmisena. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalanduskomisjon üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kalandus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kalandus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kalandus neli, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kalandus viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kalandus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks. näe, üks on üles leitud. niisiis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kalandus seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kalandus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalandus kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud NV neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalandus üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalandus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalandus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalandus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalandus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalandus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalandus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Envi üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kalandus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalandus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalandus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kalandus kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mulle tundub, et ma juhatan siin kalanduskomisjoni, Envi kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalandus kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Äh, mulle tundub, et härra Köön on salajane kalamees, äh, kaks, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja viimane kalanduskomisjoni ettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpphääletus, daamid ja härrad, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole, see on vastu võetud ja nüüd hääletame õigusloomealast resolutsiooni, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, seitse vastu, erapooletuid ei ole, kas see on vastu võetud õnnitlused proua Maisnerile? Mister... ja järgmisena härra Rubiksi, jah, küsin uh,. Make... tahaksin et uh, lihtsalt tänada kõiki variraportööre koostöö eest, tegemist oli tõesti väga keerulise raporti ja raske raportiga ja meie jaoks uh, täiesti uue raamistikuga. Um, kalanduskomisjoni lähenemine oli täiesti teistsugune ja seetõttu me neid ka toetada ei saanud tahaksin lihtsalt äh, selgitada, miks asjad nii läksid, muide ma olen ise asendusliige kalanduskomisjonis, nii et veel kord suur aitäh kõigile ja jään ootama järgmisi samme. aitäh, see on äh, väga ebatavaline, et kalanduskomisjoni lähenemine on teistsugune ja nüüd härra Rubiksi raport, mis puudutab piirkondliku kvaliteedimärgistust, parimad tavad maapiirkondade majanduses. kompromiss üks, kes on poolt?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 erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime muudatust kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmekümne esimest. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmekümmend kahte, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli. hästi, kontrollime kolmekümmend kolme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jah, tagasi lükatud nüüd siis kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu. kontrollime kolmekümmend nelja ka, sest keegi ei suvatse enam kätt tõsta. hääletus on alanud. rahvaparteile see on nüüd üks üle aru. nüüd on hääletus lõppenud. jah, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatust kaks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud nüüd muudatus kolm, kes on poolt? vastu. kontrollime, ka kolme hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, kontrollime viit, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuus härra Benjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, neli vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlused härra Rubiksile. raport on vastu võetud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 all three vice chancellors you can. Could I ask people to leave quietly, please? kas nüüd võiks paluda vaikust? kui te lähete ära, siis ärge müristage väga palju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 ma tõepoolest ei teadnudki, et minu raport oli vastuoluline, aga väga hea, et te mulle ütlesite, sest nüüd ma siis olen ka asjast aru saanud. head kolleegid. mul oli väga hea meel kuulda, et saan selle raporti koostada. ühest küljest, sest see teema on üleüldiselt huvitav, teisalt aga sest sellepärast, et nagu ka esimees juba ütles, siin on väga erinevaid lähenemisviise. ma arvan, et võib öelda, et siin kojas on meil üsna ühine lähenemisviis. ja äh, mitte keegi meist ei olnud kuigi vaimustatud sellest eelloost, mis sellel seaduseelnõu oli see on näide selle kohta, kuidas ei tohiks seaduseelnõusid ette valmistada ja parlamenti saata. aga ma olen seda juba ka mitmeid kordi öelnud, nii et ei hakka praegu sellest enam rääkima. nüüd äh, raporti enda kohta, minu meelest on, tegemist on väga, väga huvitava õigusaktiga. ja minu meelest avaldab see mõju, mis on minule täiesti vastuvõetamatu. ma tulin siia Euroopa Parlamenti, sest mul oli huvi selle vastu, et maanteetransport muutuks ökoloogilisemaks. ja ma leian, et äh, siin äh, ka terve mõistusega on näha, milline lähenemisviis on mõistlik ja milline mitte. ja ma olen püüdnud äh, seda terve mõistuse lähenemist peaaegu juba kaheksa ja pool aastat siin rõhutada, mulle tundub, et viimasel ajal see nüüd enam ei kehti see lähenemisviis kasutada tervet mõistust, see on ka Valges Raamatus äh, kirjas ja mulle tundub, et komisjon ja eelkõige transpordivolinik Kallas ei ole viimastel kuudel enam seda lähenemisviisi järginud. võin ainult spekuleerida, miks see nii on. see ei ole selline transpordipoliitika, nagu Euroopal vaja on, vaid see on selline poliitika, mis teenib mõningate äh, Äh, lobistide huve, kuid mitte Euroopa kodanike huve. ja just sellest vaatenurgast tuleb ka seda seaduseelnõud vaadata. ma tegin midagi, mida ma harva teen, nimelt ma muutsin seda äh, seadus äh, eelnõu ettepanekut täielikult kogu see loba, mis seda teemat ümbritseb, ei ole kuigi asjalik, kasulik. kui me äh, lubame muuta maksimaalmõõtmeid äh, rahvusvahelises liikluses, siis äh, muudame täielikult oma senist liini ja põhjused, miks seda teha, on selged, kui vaadata komisjoni ettepanekut ja head kolleegid, ma tõesti ei ole kunagi veel midagi sellist näinud, siin on tõepoolest öeldud lausa, et sidusrühmad on siin sekkunud ja kindlasti ei ole siin tegemist keskkonnaorganisatsioonidega ja nad on avaldanud armust, et seda seadust tuleb muuta, et muuta see soodsamaks transporditööstuse jaoks. nüüd, mis ettepanekuid ma tegin? mina tegin ettepaneku, et Euroopas ei tohiks enam olla piiriüleseid liiklust, seda esiteks. teiseks oli siin väga ähmaseid ettepanekuid, mis puudutab äh, ohutust, mis äh, puudutab ähm, massi kontrollimist. tulevikus äh, siis, võttes arvesse, et aega oleks piisavalt, tähtajad oleks piisavalt pikad, tuleb sinna muudatused läbi viia. liiklusohutus peab muutuma olulisemaks, kui ta seni on olnud ja sellepärast peab olema, peavad olema ka siduvad eeskirjad. ja tulevikus peab olema võimalik veokite kaalu kiiremini ja kindlamalt kontrollida. eelkõige on see järelevalveasutustele seni olnud keerukas. ja sellepärast mul tekkis ka küsimus, kas see on teaduslikult vettpidav või mitte mina, minu meelest on tõendid, et see on teostatav, et tulevikus oleks siis siduvad ettekirjutused, mis puudutab veokite täismassi ja seda ka selleks, et kaitsta äh, autojuhte. sest vahel on tõepoolest äh, veokid ülekoormatud. mis puudutab äh, aerodünaamika parandamist, siis põhimõtteliselt suhtun neisse meetmetesse positiivselt. on juba olemas direktiiv, mis näeb ette, milliseid meetmeid on võimalik rakendada. millised need seadmed võivad olla, kui pikad võivad olla, komisjoni ettepanek läheb vastuollu selle direktiiviga ja see tuleb äh, peadirektoraadist, võib-olla oleks siin olnud võimalik äh, enne need asjad selgeks rääkida. ja minu ettepanek läheb selles suunas, et see kõik peaks ikkagi kokku sobima. positiivsed äh, punktid on, head on meetmed, mis näevad ette paremaid tingimusi veokitele, mis puudutab kütuse tarbimist. ma laiendaksin siin veel komisjoni ettepanekut näiteks hübriidmootoriga veokid puhul võiks siis olla veidi paindlikum, kuigi see võib täismassi suurendada. ja ma tunnistan ka, et minu ettepanekut on veel võimalik lihvida, et siin leida erinevaid võimalusi. ma tean, et kolleegid, eriti variraportöörid, on mõnede asjade suhtes teisel arvamusel selles raportis ja ma arvan, et oleks hea, kui me suudaksime leida kompromissi, millel oleks, mille taga oleks suur enamus. et leida selline lahendus, mis oleks optimaalne Euroopa tööstuse ja ettevõtete jaoks, aga samas ka võttes arvesse liiklusohutust ja et see oleks ka optimaalne maksumaksjate seisukohalt ma arvan, et äh, ei saa läheneda nii, et kui me muudame siin asju ja selleks on vaja uut infrastruktuuri, siis peab jällegi maksumaksja maksma nende taristumuudatuste eest, millest tegelikult saavad kasu transpordiettevõtted. selles ei saa ju mõte olla. ma osalesin ka ühel huvitaval üritusel, kus ühe liikmesriigi esindaja, kes äh, suhtub üldiselt positiivselt leidis, et äh, kõik need muudatused teedevõrgustikus läks maksma nelikümmend miljonit ja äh, et kasvum ettevõtetele sealt oli sada kümme miljonit, et äh, siin on näha teatud vastuolu. nii et siin peaksid olema huvid tasakaalustatud. head kolleegid, ma tahaksin kasutada juhust, et tänada variraportööre kuigi minu lähenemine võib-olla veidi erineb nende seisukohtades, sellegipoolest on meil olnud väga konstruktiivne koostöö. ja tunnustaksin ka seda, et need ettepanekud, mida oleme arutanud, tunduvad mulle ka väga mõistlikud, nii et ma arvan, et me suudame leida hea kompromissi. suur tänu! suur tänu, härra Leifrid. nüüd me kuulame majandus- ja sotsiaalkomisjoni, komitee esindajate eh, kolmeks minutiks. suur tänu. tere hommikust. mina olin eh, majandus- ja sotsiaalkomitee raportöör selle ettepaneku osas. meie arvamus, nii nagu me seda nimetame oli arutusel eh, juuni plenaaristungil ja see mõist- ja see leidis ühehäälse toetuse, mida eh, tavaliselt ei juhtu. mis nüüd puudutab teie ettepanekut, siis eh, paljud teie ettepanekud on minemas samas suunas nagu meie arvamuski, näiteks need, mis puudutavad lisakaalu kui kasutatakse alternatiivkütust. me samuti toetame seda, et vaja on tehnoloogilist neutraalsust. aga tegelikult kuivõrd hästi see direktiiv töötab, selgub alles pärast delegeeritud aktide vastuvõtmist ja kindlasti teie hoiate arengutel silma peal ja nüüd siis lühidalt ma puudutaksin paari punkti. võib-olla siis eh, lisandub sellest väärtust teie arutelule. kõigepealt ma tahaksin juhtida tähelepanu eh, ühele asjale, mida ma teie raportis ei märganud. see puudutab artiklit, eh, see puudutab ettepaneku artiklit kuusteist. see puudutab koondvedude Eh, pikkust nelikümmend, nelikümmend viis kilomeetrit ja seal räägitakse neljakümne viie tonnisest kaalust. meie arvates see säte, seda sätet peab laiendama, peab laiendama ka kahe eh, kaheteljelistele veokitele kolmeteljeliste veokite puhul ei suurene mitte ainult transpordikulu, aga niimoodi me mm, vähendame ka parkimiskohtade arvu. ja teine teema, mis on veelgi vastuolulisem, eh, on seotud nende megaveoautodega me muidugi võime vaadata nende häid ja halbu külgi ja ma saan aru, et paljud inimesed on mures, kaasa arvatud ka raportöör. Nad on mures konkurentsitingimuste pärast, kas need on kõikidele võrdsed. aga kui äh, rohkem liikmesriike lubavad oma piiridesse äh, ülisuuri Eh, sõidukeid, siis tekib eh, dominoefekt terves Euroopas. ja kui niimoodi läheb, siis me arvame, et Euroopa Komisjon peab arvestama sellega, et liikmesriigid eh, otsustavad, kas nad kasutavad seda võimalust või mitte kui liikmesriigis on olemas eh, vastav taristu, siis Euroopa Komisjon ei saa liikmesriike eh, liikmesriike takistada niisuguste eh, veokite teedele lubamast, sest muidu nad astuvad vastu lähimuspõhimõttele mul oli veel kommentaare, aga ma näen, et minu aeg on läbi ja lõpetan siinkohal. aitäh esimehele ja aitäh eh, kõikidele, kes te mind kuulasite. aitäh. ja nüüd te kujutate muidugi ette, et meil on väga pikk esinejate nimekiri ja ma äh, nüüd rakendan distsiplinaarmeetmeid. Eh, kolm minutit variraportööridele, kaks minutit teistele kõnelejatele. Sabava, äh, Benjan, Van Dalen, need on variraportöörid, äh, Foster ja nii edasi. Äh, kõik teised on siis lihtsalt sõnavõtjad mulle tundub, et peaaegu kõik, kes siin ruumis on, võtavad ka sõna, aga nüüd härra Grosch. nüüd kell läheb käima, ja äh, alustame Rahvapartei variraportöörist, kolm minutit. suur tänu. aitäh äh, esimehele, aitäh raportöörile tehtud töö eest. paar märkust. härra Leifrid, te kasutasite ära kaheksakümmend, kaheksakümmend viis protsenti aega Ehm, oma ajast just nimelt piiriülestest eh, suurtest veokitest rääkides. nagu te teate, et tegelikult see ongi põhiküsimus. kuigi eh, alguses meil ei olnud eh, eh plaanis sellest rääkida, sest me pidime rääkima eh, kütusetõhususest, me pidime rääkima kaalusensoritest. Eh, meil on kahtlemata neid asju vaja tegelikult need ongi need kõige olulisemad asjad komisjoni ettepanekus. aga mina ka pööraksin eh, põhilise aja eh, piiriülesele tegevusele. Eh, kaupade transport suureneb ja suureneb kõvasti. kui me teame täiesti kindlasti, et oh, on riike, kus kasutatakse veidikene pikemaid eh, veokeid. Eh, nendel on erinevad teljed. ja me teame, et tänu sellele on CO2 heitmed oluliselt vähenenud ja need riigid eh, on kasutanud taolisi eh, sõidukeid rohkem kui viisteist aastat, nii et me teame, et CO kahe tase väheneb ja see on absoluutne fakt. me teame ka, et ei ole täheldatud eh, uurimustes mitte mingisuguseid ohutusega seotud probleeme kui kasutatakse Euroopas süsteemi kakskümmend viis, kakskümmend viis meetrit ja me teame ka täiesti kindlasti, et need riigid, eh, et nendes riikides eh, raudteevedude osakaal on eh, suurim Euroopas ja äärmiselt oluline, kakskümmend viis protsenti kõikidest vedudest. Soomes samad andmed, Rootsis, Taanist ja ma ei saa absoluutselt üldse sellest aru, kui kõik andmed viitavad sellele, et, et kui on vaba liiklus, seda vähem on õnnetusi, seda rohkem väheneb CO kahe heitmed ja mulle tundub, et kui arvatakse, et just nimelt eh, nüüd hakatakse rohkem vedama kaupa eh, maanteedel raudtee asemel eh, tänu nendele sõidukitele, siis te saate aru, millest ma räägin, see on täiesti segadusse ajav. nüüd härra Van Dalen, ma olen teiega tegelikult nõus, mis te ütlete. aga nüüd on sõna härra Benjanil, Alde nimel. jah, aitäh ma tahaksin tänada raportööri selle tööst, mida ta raportiga on teinud. komisjoni eh, eh, ettepanekul on potentsiaal eh, tugevdada liiklusohutust ja sellepärast ma loodan, et et see ei löö segamini meie dokumendi vastuvõtmise ajakava, kui nüüd lükatakse edasi muudatusettepanekute esitamise tähtaega me räägime siin praegu riik, liikmesriikide sisesest ja rahvusvahelisest transpordist. põhimõtteliselt ei meeldi mulle eh, suuremad ja raskemad veokid eh, tänu taristu kuludele, mis siis kasvavad, aga olgem siis realistlikud. nüüd me jõuame järgmise asjani, see on kõrgus. kui me vaatame raportit siis eh, eh, näiteks eh, Ühendkuningriigis ja Iirimaal meil on kõrgemad veoautod ja praegu tundub niimoodi, et me peame nendest loobuma, sellepärast et nüüd seda kõrgust tahetakse vähendada, ma arvan, et selles osas on meil vaja muutusi selles dokumendis tegelikult olukord on väga keeruline, mõnedes liikmesriikides me näeme, et piiriküsimused on lahendatud ja me peame mõtlema ka turu eh, probleemidele. selles osas olen ma eh, sama meelt raportööriga aga tegelikult ikkagi on veel lahendamata küsimusi eh, olemasolevas õigustikus ja tüübikinnituses ja ma loodan, et komisjon selgitab neid küsimusi. Eh, ma olen raportööriga sama meelt ka ohutuse osas kus me saame asja parandada, me peaksime seda tegema, aga kahtlemata on vaja anda ka tootjatele piisavalt aega ümberkorraldusteks. me peame mõtlema ka eh, linnaveokitele eh,, sellepärast et seal aerodünaamilised eh, omadused ei ole niivõrd olulised. kahjuks eh, praegused definitsioonid eh, on niisugused, mis eh, töötavad vastu saareriikidele ja ma arvan, et see on küsimus, millega me peame eh, tegelema, kui me räägime ühendvedudest. sest et nii nagu see praegusel kujul on defineeritud, ei aita parandada saareriikide olukorda ma olen nõus, et me ei saa rääkida eh, ühendvedudest, kui tegemist on väga pika veoga, väga pika maaga, mida läbitakse, aga ma arvan siiski, et kolmsada kilomeetrit oleks mõistlik. nüüd härra Kraamer, kolm minutit, palun. ma tahaksin tänada härra Lihtne proua Lichtenbergi nimel raportööri aga tahaksin ka veel kord rõhutada, me saavutasime selle, et äh, volinik ei mu-, riku siin seadusi. ta on hoopis teine seisukoht kui see, mis tal oli kolm aastat äh, tagasi, ma ei ole ka kunagi midagi sellist näinud, ei ole võimalik äh, õigusriigis niimoodi seadusega ümber käia. see on põhiline, et me seda ei tolereerinud. teiseks, raportis on palju häid punkte, aga ma tahaksin öelda ühte, viiskümmend protsenti äh, ühendvedudest läheks äh, maanteedele ja nii palju ei ole võimalik CO2 heitmeid äh, vähendada, et seda tasakaalustada, see on oluline. mina sooviksin, et see kakskümmend, kahekümne protsendine eesmärk kahe tuhande viiekümneks aastaks nagu valges raamatus, et see oleks siia veel sisse kirjutatud. ühendveod peavad olema tagatud, kas see on positiivne, uued ohutuskabiinid, nende eh, disain. Eh, see, need peavad olema siduvad, eh, need standardid piiriülene liiklus, seda tuleb piirata, ka see on äh, hea. Äh, alternatiivsed kütused, see on ka hea. tehnoloogia neutraalsus, me ei ole ju insenerid, meid huvitab tulemus. ja samuti ka äh, kaitse jalakäijatele, see on samuti oluline, liiklusohutust tuleb kaitsta. raport samuti oleks veel võimalik parandada, mis puudutab äh, kontrollimeetmeid, need peavad olema väga ranged, see on suur defitsiit komisjoni puhul, et tehakse muudkui uusi seadusi, aga ei hoolitseda sellest, et neist ka kinni peetaks. Pole ju mõtet üldse seadusi üles kirjutada, võime lihtsalt aega kokku hoida, kui neid ei rakendata. oluline on see, et need seadused, mis on olemas, neid ka tõesti rakendaks, see peaks olema prioriteet nüüd äh, stressitestid, äh, äh, nende hiigel megaveokitega, kas neid on üldse võimalik läbi viia? edasi taristu, ähm, ringteed, möödumised teel. Austrias oleks meil vaja viis miljardit eurot, et see taristu välja ehitada. ja siin on tõesti tegemist kasumi erastamise ja äh, kulude äh, kulude andmise maksumaksjatele ja seda kõike arvestades me toetame raportit, aitäh. härra Van Dalen, kolm minutit. ja, voorzitter, wij zijn altijd uh, heel bele-. esimees. me oleme alati väga viisakad üksteise vastu, me alati täname üksteist koostöö eest. nii et ma tänan teid koostöö eest. aga üks probleem on, te teete seda koostööd täiesti valel moel. aga elu on selline sotsialistide puhul eriti kehvasti, äh, eriti kehv on niisugused asjad praegusel ajal. esimees, vaadake, millist terminoloogiat siin kasutatakse räägitakse siin monstrumveokitest, jumal teab millest. Need on tegelikult veokid, mis eh, on head keskkonna jaoks. Nad vähendavad maanteetranspordi heitmeid. sellepärast ma arvan, et me ei peaks seda ründama me tõepoolest peaksime lubama niisugused veokid oma teedele, nad on e- ökonoomsed ja see kogemus, mis meil on e, maanteeohutuse osas, me treenime, e, me koolitame juhte ja kõik inimesed, kes on kokku puutunud sellega on saanud aru, et olukord paraneb ja praegu raportöör ütleb ei kõikidele ehm, parandamisvõimalustele, nii et Euroopa ütleb, et meie ei taha, et asjaks, asjad paremaks eh, läheksid ja sellepärast me ei saa raportööri niisugust lähenemist toetada eh,. noh eh,, siin variraportöörid ütlesid, et eh, transpordi eh, maht tõuseb ja tegelikult niisugused megaveokid on väga hea vahend, kuidas eh, suurenenud transpordimahuga toime tulla ja teha seda turvalisel moel, nii et, et tõepoolest me ei tohiks selle vastu seista. ma ei saa aru, kuidas teie saate selle vastu seista? variraportööride eh, kohtumised on tavaliselt väga lühikesed. me eh, teame, millised eh, meie seisukohad on, me ei hakka seal väga palju aega kulutama sellele, kes on millegi poolt või vastu kuulge, ärgem rääkige megaveokitest, rääkige millestki muust. suur tänu. ja järgmine kõneleja on härra Rike, kaks minutit palun. Äh, aitäh, esimees, ma teen tõesti lühidalt, äh, tahaksin öelda ma toetan suurel määral äh, raportööri, kuigi Rahvaparteis paljud selle lähenemisega nõus ei ole. ma arvan, et need kaks leeri, mis meil siin on, need, kes on nende ülisuurte veokite poolt ja kes on vastu, räägivad küll ühest asjast, aga mitte päris ühtemoodi ma olen aru saanud, et äh, maanteetransport paraneb, äh, kui võetakse kasutusele need ülisuured või sõidukid ja äh, siin teised ütlevad jällegi, et kui selliseid megaveokeid hakatakse kasutama, siis üha rohkem kaubavedusid liikub raudteedelt maanteedele ja nõnda edasi. nii et, et Äh, siin on suhtumine asümmeetriline, me peame arvestama sellega, kuidas see kõik mõjutab infrastruktuuri. tahaksin teile meelde tuletada, et me oleme kõik saadikud ja esindame siinjuures juures ka veoautojuhte. Äh, võib-olla me peaksime äh, vaatama, mis juhtub, kui neid eh, megaveokeid tuleb eh, üha rohkem ja rohkem, see tähendab, nagu ma ütlesin, et üha rohkem kaupu veetakse maanteesid mööda ja loomu-, loomulikult eh, see suurendab maanteetranspordist tulevaid heitmeid ja see ei ole väga hea niisiis ma mõistan, et põhjapoolsete riikide kogemused on äh, Äh, küll väga head, aga neid kogemusi ei saa ülejäänud Euroopale üle kanda. Äh, mäletame, mis juhtus, kui viikingid tulid kümnendal sajandil põhjast Euroopasse nii ma arvan, et äh, võib-olla mega, megaveokitega läheb asi küll natuke teistmoodi, aga ja alati ei saa kõike, mis põhjast tuleb, lõuna pool üle võtta. suur tänu, kolleegid, ma paluksin et te oleksite distsiplineeritud, see tegelikult aitab meid. härra Hertog, palun kaks minutit. suur tänu, härra esimees. ka mina tänaksin kõigepealt raportööri, pean ütlema, et harva olen olnud raportööriga niivõrd ühel meelel kui seekord mul on kaks minutit aega, nii et äh, räägiksime põhiargumentidest. esiteks, igal juhul äh, toimub äh, transpordiliikide vahetumine, äh, kaubaveod lähevad üle maanteele. on tsiteeritud ühte väga tuntud uuringut ja ma ei ole kuulnud veel ühtegi vastuväidet, mis lükkaks ümber need väited. me oleme jälginud arenguid Skandinaavias, ka madalmaades, kus siis äh, nüüd räägitakse kuuekümne tonnistest äh, veokitest, isegi raskematest. ja tahaksin veel meenutada, et Euroopa Liiduga peab meie poliitika olema ka järjepidev ja seda eelkõige, mis puudutab Euroopa Komisjoni. me ei saa kõigepealt äh, seada endale eesmärgiks, et äh, kolmesaja kilomeetrised äh, veod peaksid toimuma põhiliselt raudteedel ja siis ähm, hoopis mingi muu prioriteedi võtta. ja ma tahaksin veel midagi öelda taristukulude kohta Saksamaal käivad praegu koalitsiooniläbirääkimised ja üks kõige vastuolulisemaid punkte on siis äh, tasu äh, veokitele äh, või tollimaksu veokitele tee, teede kasutamise eest. ja nendele tasudele tuleks läheneda nii või siis küsimus on selles, kas, kas neid tasub kehtestada ka teistele teedele peale kiirteede. ja siin on jällegi see äh, kulude äh, teema, kes need peaks kandma muidugi on mõistetav, et me, me võime ju püüda vähendada äh, Äh, veokite arvu, aga rahvamajanduslikult jäävad need kulud siiski maksumaksja kanda ja see ei tohiks nii olla. ja ma tahaksin veel öelda, et just väikeettevõtted äh, kannavad siin äh, kahju. aitäh. Um, järgmine kõneleja. ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mida ta on teinud. siin on väga palju häid punkte siin räägitakse majandusküsimustest, siin räägitakse eh, karistuste harmoneerimisest, aga tegelikult sellest me praegu eriti ei räägi. mis puudutab nüüd saaste, saastet, siis eh, transpordipoliitika on selles osas keeratud pea peale räägitakse, et peab toimuma raudteelt eh, transpordi üleminek maanteedele ja e, püütakse mitte luua uusi barjääre innovatsioonile ja progressile transpordi vallas. tegelikult e, komisjon ei ole keeranud asju pea peale, vaid raportöör tegi seda. ma saan aru, et me elame praegu kahekümne esimesel sajandil, me räägime Euroopa ühendamisest, NT-st, me räägime barjääride kaotamisest, e, piiriülestest asjadest piiriülesest eh, transpordis ja praegu me loome rohkem barjääre. me mitte praegu ei paranda tõhusust ja see on asi, mida ma ei mõista. veel üks asi Eh, see on konkreetne probleem, mis jääb eh, Prantsusmaa ja Beneluxi maade vahele, see on neljakümne nelja tonnised eh, veokid. tõepoolest, ma ei tahaks, et Euroopa hakkaks segama endast, ennast nendesse asjadesse ma arvan tegelikult, et maad peaksid ise oma asju paremini koordineerima ja Euroopa eh, Parlament peaks olema selle poolt, et meil oleks paremini integreeritud transpordipoliitika, me peaksime toetama innovatsiooni ja saama lahti barjääridest. härra proua Foster suur tänu, ma olen eh, mõnede punktidega nõus, mille tõi välja härra Van Dalen, me elame tegelikus maailmas ja tõepoolest ma tunnen kaasa ka härra Leifridile, sellepärast et eh, ma olen ka elanud Austrias ja ma tean, milline surve seal teedele on. aga kui me vaatame praegu tehnoloogiat, kui me vaatame eh, veoautosid, siis edasiminek on fenomenaalne ja siin eh, on nimetatud seda, et eh, oluline on pidada silmas eh, neid kohti, kus ei ole raudteeühendust ja need suured, need suured autod peavad läbima pikki vahemaid, aga vaadakem ka linnasid ja vaadakem seda, et need autod ei läheks linna südamesse. aga nüüd Ühendkuningriigi seisukohast me ei tohiks mitte kuidagi ohustada teed ohutust me tahaksime, et gaasiga sõitvate autode osakaal suurendaks ja seal on, meil on eh, suur mure sellega, et püütakse eh, puut-, püütakse vähendada autode kõrgust ja meil on juba ajalooliselt olnud niimoodi, et, et nelja meetri kõrgused sõidukid on täiesti eh, head, kui me läheme Inglismaalt Iirimaale ja seal selles osas ei tohiks küll midagi muutuda nüüd eh, komisjon mm, räägib delegeeritud aktidest, sellest eh, ajast, millal nad välja tulevad, selle üle peaks uuesti mõtlema ja ma mõistan eh, seda, kust tuleb raportöör, aga tegelikult me peame ikkagi mõistuse, terve mõistuse juurde jääma oma aruteludes. mitte mina eh, ja Ühendkuningriik ei peaks kellelegi peale suruma, mida teised riigid peavad tegema, vaid me peame ikkagi eh, üheskoos töötama ja kui on piiriülesed lepingud, siis, siis seda tuleks edasi, neid tuleks edasi, need tuleksid, need peaksid kehtima jätma mõistlikul viisil nii et, et ma loodan, et raportöör töötab edasi selle teemaga ja võtab arvesse, mida on ette pandud ja tuleb mõistlikele lahendustele nii nüüd ütleb esimees, ma pean ära minema, härra äh, eh, Rike, ei härra Van Dalen võtab üle äh, koosoleku juhtimise ja nüüd järgmine kõneleja. ma tõepoolest tahaksin jätkata sealt, mida äh, mu eelkõnelejad on siin öelnud, viimasena äh, esimene probleem selle arutelu juures on see, et kõik on väga emotsionaalne ja meie ei räägi praegu eh, teaduslikest faktidest. härra Leifrid räägib siin eh, lobistidest, aga tegelikult eh, on ka lobiste, kes näiteks peavad lobi raudtee poolt, aga me peame arvama ka seda, et need et on selliseid kohti, kus ei ole raudteeühendust ja sellepärast need suured autod eh, veavad kaupu eh, eh, sellisel tõhusal moel. mina tegelikult ei tahaks, et me siin räägiksime megaveokitest või mis iganes, me tahaksime, et me räägiksime hoopis teaduslikust alusest lähtuvalt. Neid, meil ei ole vaja mingit uut taristut, sellepärast et need äh, need suured veokid saavad sõita ainult teatud teedel ja e, sellepärast nad sõidavad teatud teedel sellepärast, et vaja on ehm, ohutusstandardeid tagada ja näiteks Hollandis ei ole mitte mingisugust vastuolu selles osas. me elame ühes Euroopas ja jumala eest ma ei saa aru, raportöör ütleb, et kui eh, Hollandis on teatud eh,, teatud veokid lubatud eh, ütleme eh, Belgia piirini ja Belgias on need nende samade eh, veokite kasutamine ka lubatud, siis Euroopa ütleb praegu, et palun väga, üle piiri minna ei saa, see on tõesti naeruväärne. me peame tõepoolest tagama, et on liikmesriikides teatud lubade süsteem, e, et tõesti need suured autod sõidavad ainult teatud e, teedel, aga ikkagi üle piiri nad peavad saama. Eh, suur tänu, suur tänu, et te pidasite kinni oma ajast ma eh, tean, et see teema on väga õudne, sellepärast mulle antigi juhi koht yeah,. Totally with... suur tänu. ma olen eh, täiesti nõus sellega, mida räägiti. Eh, ka sellega, mida teie ütlesite, härra Van Dalen mulle tundub, et tõepoolest selle teema käsitlemine on naeruväärne. ma tean, et selle taga on mure keskkonna pärast kui tegemist on suurte veokitega, siis eh, lihtsalt veokeid on vähem teel. Teie nimetasite siin, härra esimees, et teie seisukohast on eh, see eh, vastuvõetmatu, aga Iirimaa on saar ja meil on olukord niimoodi, et eh, meie eh, autode kõrgus on neli koma kuus meetrit, sest et meil on vähe ruumi ja mikspärast siis praegu eh, peaks Euroopa Liit selle ära keerama, kus kohas on siis see keskkonnakasu, mida niimoodi saavutatakse. meie ekspordime, meie sõltume palju laevadest ja Iirimaa on seletanud, seletanud Euroopa Liidule milline kasu on meie ekspordist ja igatahes muudatusettepanek kuusteist on suunatud äritegevuse vastu ja lihtsalt meil ei ole niisugust infrastruktuuri, me ei saa kasutada raudteed, sest meil neid ei ole olemas ja minu arvates, et kõik see, mis välja pakutakse, on jaburdus. Dank meneer Higgins, ook voor u voor het uh, blijven in de tijd. De volgende spreker is collega. Uh, aitäh, et pidasite äh, ajapiirangust kinni, härra Pakk. ja, Dank, Herr Vorsitzender. suur tänu, eesistuja. ma arvan, et selles dokumendis on näha kogu Euroopa mitmekesisus. meil on äh, siin erinevad piirkonnad, transiitriigid, saareriigid ja sellepärast äh, ma tõesti ei kadesta raportööri, minu meelest see raport oli hea, aga äh, see töö on raske ja muidugi ma ei kadesta ka variraportööre, sest siin on raske leida tasakaalu. ma ei taha minna väga emotsionaalseks selle arutelu juures, minu meelest on siin küsimus äh, tõhususes, kulutõhususes mis puudutab siin kulutulu arvestust, siis see hetkel ei põhine teaduslikult ähm, põhjendatud arvudel, vaid ähm, nagu juba öeldud, siin tehakse lobitööd erinevas suunas. nii et äh, ma arvan, et ei ole mõtet praegu arutada selle üle, vaid me peaksime äh, jääma või me peaksime me võtma aluseks usaldusväärsed arvud, mis puudutab nii raudteed kui maanteevedusid, mis puudutab CO kahe heitmeid, kütuse, kütusekulu ja muud küsimused, minu meelest ei ole see eh, hetkel lahendatud ja siin ei ole ka mitte ühtegi äh, viidet neljakümnele tonnile, nii et sellepärast ma ei saa seda toetada. kolleeg Grosch. suur tänu, palun härra. <clears throat> suur tänu. ka mina sooviksin tänada raportööri ja teda õnnitleda, sest äh, tõeline töö algab alles nüüd. leida siin kompromissile kahe vastandliku seisukoha vahel see võib olla väga raske. siiski märgiksin ära ühe asja raportis, nimelt mis puudutab äh, liiklusohutust, siis siin on üksmeel olemas ja samuti mis puudutab äh, aerodünaamika parandamist. nii et siin tõesti on ka olemas üksmeel. mis puudutab äh, siis transpordiliigi vahendust, siis mul on see küsimus, kui ma tahan liikuda punktist A punkti B ja seal ei ole raudteeühendust, siis kuidas seda probleemi lahendada, kui sinna ehitada äh, raudtee, siis see võtab aega või siis äh, peaks võib-olla selle asemel hoopis ähm, viin oma majandustegevuse mujale, nii et see on küsimus, et ähm, kus on üldse võimalik vahetada transpordiliikide kasutust. on näha, et äh, seda ei toimu ja see ja siin tuleb vaadata tõesti tulevikku, et ja nagu ka kolleegid on öelnud, linnades on äh, või tähendab, on oluline luua head taristud ka piirilise transpordi jaoks ja kui komisjon ütleb, et taristu ei vasta vajadustele, siis äh, siin on, siin on vaja leida mingi konsensus, et ka piiriülene liiklus oleks võimalik. nii et siin ma näen teatud võimalusi, aga kõigepealt püüame leida konsensuse Rahvaparteis ja siis ehk ka teiste fraktsioonidega, aitäh! suur tänu, ka teie pidasite piirangust kinni, suur tänu! ja nüüd äh, komisjonist härra Karamitsis võtab sõna. palun. suur tänu, härra eesistuja. Äh, siin öeldi, et me elame kahekümne esimesel sajandil ja kui ma vaatan neid arutelusid, mis olid kolmkümmend aastat tagasi, siis need korduvad nüüd äh, uuesti parlament kasutab see, äh, siis äh, seda sõna megatraks ja nüüd on meil uued sõnad, gigalane see megatraks ehk siis hiigelveokid, aga meie ettepanek ei puuduta tegelikult neid äh, suuri veoseid, vaid küsimus on selles, kuidas muuta neid veokeid keskkonnasõbralikumaks, nagu ka härra Kallas on välja toonud ja ma arvan, et kogu see arutelu, mis on küll väga nauditav, on huvitav kuulda, kui emotsionaalsed on kõik saadikud, aga väga sarnane aruteludega, mis meil oli kolmkümmend aastat tagasi, kui direktiiv vastu võeti. paraku siis oli mul veel äh, juuksed mustad, nüüd on valged. me peaksime olema ka õiglased äh, härra Laisvidi suhtes, et äh, ma arv-, arvan, et see raport on hea ja siin on head ettepanekud mida, siin on ettepanekud, mida komisjon võib toetada, näiteks tehnoloogia neutraalsus ja mis puudut- ja, ja ähm, sõidukite mass ja alternatiivkütusega töötavad mootorid ja samuti ka muudatusettepanek kolmkümmend kaks, seda saame toetada, kuid on mõned muudatusettepanekud, mis viiksid äh, mis seavad kahtluse alla kogu muudatusettepaneku, mida me ei saa toetada. üks neist on see viiekümne meetrine äh, piirang, kahekümnendas muudatusettepanekus, viiekümne sentimeetrine piirang siis. ja me oleme näinud, et on võimalik siin saavutada, saavutada äh, häid tulemusi, kui siin pikendada neid seadmeid. Ameerika Ühendriikide kogemus näitab seda ja äh, muidugi tehnoloogia materjalid on erinevad ja seda tuleb arvesse võtta. miks me seda ütleme, kui nüüd vaadata veoki esiosa taga ja tagaosa, kui seal viia sisse muudatusi, siis äh, see äh, pakub mitmeid eeliseid, äh, mis puudutab turvalisust. kui siin viia sisse muutusi esiosas, samuti aerodünaamika oleks parem, energiasäästlikkus ja see tooks siis keskkonna eeliseid kuid põhiline meie ettepanekus on mitte arutada piiriüleselt liiklust, kui liikmesriigid eh, vahel toimub see, siis eh, las see toimub edasi, me ei ütle, et eh, selle peaks lõpetama. me teame, millised probleemid on Ühendkuningriigil ja Iirimaal. et seal on veokid kõrgemad ja mitte ainult seal, vaid ka madalmaas, maades ja Saksamaal on näha, et see toob kaasa teatud eeliseid ja küsimus ei ole ka täismassi suurendamises. me oleksime võinud seda teha, aga me ei räägi sellest, vaid me räägime ainult äh, mõõtmetest. nii et äh, ma arvan, et äh, on, see on näitaja seadusandlusest, mis puudutab mõõtmeid, siis siin on probleeme turvalisuseeskirjade siduvaks muutmisega me teeksime seda hea meelega, aga see on teema, millega tuleb tegeleda lausa ÜRO tasemel. kui meil on kõik need lisaohutusseadmed sõidukites, siis me peame seda arutama ÜRO tasandil, et kuidas saaks need muuta kohustuslikuks oluline on veel silmas pidada seda, et kogu see piiriülene teema, kogu see arutelu on natukene, see läheb natuke vales suunas. Ehm, need muudatusepanekud viis, kuusteist ja kaheksateist ähm, ähm, puudutavad neid, me ei ole selle vastu, et äh, suuremad, pikemad veokid äh, liiguksid piiriüleselt. aprillis ka Siim Kallas komisjoni ees ütles seda. praegune direktiiv ei takista piiriülest liiklust, äh, siis liikmesriikide vahel, mis mõlemad lubavad selliseid suuri veokeid. ja me oleme ka selles uus ettepanekus jäänud selle lähenemisviisi juurde. ja ma arvan, et see on, äh, see läheb siis kokku kõigi nende aruteludega äh, selle üle, kuidas Euroopa Liit sekkub neisse asjadesse, me peaksime just ähm, valimiste, ähm, valimiseelsel ajal mõtlema selle üle, millise mulje see jätab. kogu see arutelu komisjonis tegelikult ei käinud meie põhilise ettepaneku üle kõik need testid, mis on läbi viidud Taanis, Madalmaades, Prantsusmaal, need on näidanud, et pikematel, suurematel veokitel on teatud eelised. ja me peame arutama nende raportite üle, et tõesti võetakse neid andmeid ka arvesse aruteludes. ja tahaksin ka panna südamele, et tuleks vaadata rohkem majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, mis toetab meie lähenemist, mis leiab, et see on parim kompromiss kriisi ajal. ärgem unustagem, et need veokid on ka oluline ekspordi jaoks meie eksporditööstuse jaoks ja sellepärast äh, tuleb mõelda sellele, kuidas arendada välja siin uusi elemente, äh, et äh, neid parandada, aitäh. Hartelijk dank, meneer Karamitsos. Ik zal me uiteraard. Suur tänu, härra Karatsmisas. ma ei võta nüüd sõna sellel teemal, kuna ma juhin siin koosolekut kuid ilmselt on siin veel palju punkte, mida arutada. siin on veel üks küsimus vist tulemas. palun tehke lühidalt, me ei taha uuesti alustada kogu seda arutelu. jah, mul on üks küsimus komisjonile. Nende pikkade veokite analüüsimisel, kas sealt on ka tulnud tulemusi milline on siis kütuse tarbimine tonni ja kilomeetri kohta võrreldes tavaliste veokitega, milli-, kuivõrd see erineb ja kas nende pikkade veokite puhul siis, kui arvestada eh, eh, tõhusust, siis ka eh, siis aerodünaamikat kui, kui siin püüda optimeerida neid näitajaid, on ju tohutu arutelu, räägime, et me teeme kõik suuremaks, kõrgemaks, see ei, sellest ei ole mingit kasu, vaid oluline on, kui suur on energia tarbimine tonni kilomeetri kohta e, suurte veokite puhul, see huvitaks mind. jah, e, suur tänu, paluks lühikest vastust sellele mõjuhinnangus, mille läbi viisime, on need andmed olemas, võime teile ka need edastada, nii teile otse raportöörile ja siis saame edasi arutada, aitäh. jah, aitäh. ja annaksin nüüd sõna veel raportöörile, et ta saaks teha veel lõpumärkused, palun, Radfi. suur tänu eesistuja. ma olen kuulnud paljut, aga kui siin nüüd öeldakse, et Euroopa Parlament peaks olema ettevaatlik, ja komisjon esitab äh, või mõtleb selliste ähm, ettepanekute üle, keeled ära Chanel äh, number viis ja, ja muud sellised äh, teemad, et, et, et need siis on olulisemad kui see ettepanek. aga see oli lihtsalt kõrvalmärkus. ma tahaksin oma Luksemburgi kolleege, kes tõid välja midagi, mis mind selle ettepaneku juures kõige rohkem häiris ja mis siis äh, äh, oli, et ma soovin, et see oleks olnud paremini ette valmistatud, et oleks olnud põhjalikum mõjuanalüüs. et meil ei oleks äh, teadusuuringud mitte ainult lobistidelt, et on eksperthinnang ühelt poolt ja teiselt poolt ja lõppkokkuvõttes me ei saagi aru, kellel tegelikult õigus on, siis kui see oleks olnud paremini ette valmistatud, siis oleks kogu see arutelu ka lihtsam. aga paraku on olukord selline, nagu on ja peame niimoodi hakkama saama. sellepärast äh, tekivadki need probleemid ilmselt. nüüd äh, mõned kolleegid äh, mainisid siin lähimuspõhimõtet ja sellega on õigustatud seda, et äh, liikmesriigid äh, ise kehtestavad teatud äh, maksimaalmõõtmed. mina arvan, et see ei ole piisav. niimoodi võib juhtuda, et, et mõni liikmesriik ütleb, et ma tahan, et oleks lausa sada kolmkümmend kaheksa tonni, nii ei saa, siin peab olema teatud õiglus, et äh, reeglid, mis kehtivad ühele, kehtivad ka teisele. ja kui teatud reeglitest on üle astutud, siis on küsimus selles, kas sellele peab reageerima. ma mõistan, et teatud reeglid, mis on juba juurdunud, et siin võib tekkida probleeme, kui need püüda muuta ja me peame selle üle arutlema, et et ei tekiks olukorda, kus Ühendkuningriik peab äh, oma transpordivoogusid Iirimaaga piirama, aga ma ei usu, et äh, selline olukord tekib. ma nüüd äh, ei taha aega liigselt kulutada. tänan hea arutelu eest, konstruktiivsete ettepanekute eest. ja ma loodan tõesti, et me jõuame ka mõistliku lahenduseni ja tänan ka head sõpra Peter von Dalit ja ütleksin, et muidugi kõik tahavad, et asjad läheksid paremaks, aga milli-, millises suunas selleks tuleb minna, selles ei ole võib-olla alati ühel nõul. suur tänu! aitäh raportöörile ja tänu kõigile selle arutelu eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on vi-, viies detsember ja siis äh, vahetame kingitusi. ma loodan, et muudatusettepanekute kujul, eks siis näeme, millisel äh, kujul, aga äh, tähtaeg on siis kell kaksteist keskpäeval, äh, viiendal detsembril. akkoord hartelijk dank, wij gaan. hästi, nüüd äh, jätkame oma päevakorraga. palun vaikust. Läheme siis nüüd äh, e-kõnede süsteemi juurde raportööriks on härra De Backer. annan talle sõna ja siis vaatame, kes peale variraportööride veel sõna soovivad. niisiis, palun, härra De Backer, aitäh, esimees. täna hommikul me arutame koos kahte päevakorrapunkti, kõigepealt Äh, ettepanekut, mis puudutab koostalitusvõimelise äh, Euroopa Liidu ülese e-kõnesüsteemi kasutuselevõttu ning äh, samuti arvamust, mille koostab siseturukomisjon, see puudutab siis sõidukitesse automaatsete hädaabikõnede süsteemi kasutusele võtmist ja ma arvan, oleks mõistlik neid kahte asja koos käsitleda. minu seisukoht on algusest peale olnud selge, mina toetan sajaprotsendiliselt komisjoni ettepanekut. mina leian, et e-kõnede süsteem peaks olema esimesest oktoobrist kaks tuhat viisteist kohustuslik kõigil uutel sõidukitel. täna on ainult üks protsent kõigist Euroopa Liidus kasutusel olevatest sõidukitest varustatud e-kõnede süsteemiga, meil on olnud siiamaani vabatahtlik lähenemine aga see vabatahtlik lähenemine ei ole toiminud, me kõik teame, et äh, selline hädaabikõnede süsteem võimaldab äh, abil õnnetuse kohale jõuda palju kiiremini, seega väheneb ohvrite hulk, surmaga lõppevate juhtumite hulk, tõsiste vigastuste oht. iga minut on oluline õnnetuse puhul. küsimus on aga nüüd, mida me täpselt tegema peame meie soovitame mõlema ettepaneku osas, et tuleb kiirustada, ei maksa viivitada kõigepealt äh, äh, tahaksin äh, juhtida tähelepanu sellele, et meil on juba hädaabi number üks, üks, kaks ja samuti häirekeskused peaksid üsna hästi toimima, mõningates riikides küll on väikseid probleeme, aga eh, mõnedes, jah, mõnedes riikides ei ole palju, piisavalt investeeritud nendesse häirekeskustesse liikmesriigid vajavad abi oma olemasolevate süsteemide ajakohastamiseks. ma arvan, et teadlikkuse tõstmise kampaania on samuti oluline. inimesi tuleb teavitada sellest, et selline süsteem on olemas ja ka sellest, millised on selle süsteemi eelised. samuti äh, peaks liikmesriikidel olema võimalus siis neid kõnesid äh, filtreerida ja äh, kui see hädaabikõne on äh, aktiveeritud manuaalselt, siis selliseid kõnesid tuleks käsitleda teistmoodi, äh, automaatsete kõnede vahe, erinevalt automaatsetelt kõnedest. me räägime sellest, et et hädaabinumbrisüsteem peab olema usaldusväärne, see on äärmiselt oluline. üks, üks, kaks number Äh, on äh, oluline, sellele numbrile tulevatele kõnedele tuleb pöörata piisavat tähelepanu. mis puudutab nüüd sõidukite tüübikinnitust ja siin selle õigusakti ulatust, siis ma palusin, et komisjon vaataks, kas seda ulatust ei saaks laiendada ka siis kaherattalistele mootorsõidukitele ja raskeveokitele ma arvan, et äh, et kõik need mudelid peaks selle süsteemiga siis varustama nii kiiresti kui võimalik pärast õigusakti jõudumist. ja avatud lähenemisega platvormid on väga head, neid tuleb edasi arendada, meil on vaja äh, konkreetsemaid reegleid selles vallas. ja samuti äh, arvan ma, et Äh, süsteem tuleb töökorda sest saada nii kiiresti kui võimalik. ja mina olen teinud ettepaneku e-kõnede äh, definitsioon tuleks võtta siis äh, varasematest õigusaktidest. me oleme seda asja arutanud ka autotootjatega, me, meie eesmärk ei ole neid karistada ja sundida Äh, neid loobuma teenustest, mida nad juba pakuvad, me räägime siin lisaväärtustest. väga oluline on, et tarbijatel on valikuvõimalus äh, hädaabi number üks, üks, kaks süsteem on põhinumber ja esimesest oktoobrist kaks tuhat viisteist tahame me siis seda, et oleks võimalik siis ka Äh, kindlaks teha, kust kohast see kõne täpselt tuleb automaatselt, isegi kui me peame selleks kasutama kolmandate osapoolte süsteeme, mida me praegu teeme. Äh, samuti on äärmiselt oluline siis äh, süsteemide tehniline neutraalsus, me peame tegema koostööd autotootjatega selleks, et saavutada häid kompromisse. veel üks asi, eraelu puutumatus, see on samuti väga oluline Äh, sel-, me peame kaitsma inimeste eraelu puutumatust, seda ei tohi kuritarvitada. Äh, tegemist peab olema siis äh, sellise süsteemiga, kus tegemist peaks olema passiivse süsteemiga, mis ei võimalda siis autot jäli, jälgida sel ajal, kui see süsteem ei ole käiv-, hädaabikõne pole käivitatud. Need olid võib-olla kõige olulisemad punktid oma raportis, mida tahtsin rõhutada, ootan huviga arutelusid teiste variraportööridega, samuti äh, siseturukomisjoniga. Äh, loodetavasti jõuame selle asjaga ühele poole nii kiiresti kui võimalik ja peame kinni siis tähtaegadest. aitäh raportöörile äh, selle lühikese ja hea sissejuhatuse eest ja nüüd variraportöörid, härra Koh. suur tänu, eesistuja, kõigepealt tänan raportööri, ma arvan, et on oluline mõista, et meil on suure aja surve iga kuu, mis, mis me, mis mis me hilineme, maksab inimelusid mõnede hinnangute järgi kakssada elu kuus. nii et tegemist ei ole lihtsalt mugavusmuudatusega, mis teeks äh, häirekeskuste töö äh, lihtsamaks, vaid see on selleks, et oleks võimalikult kiiresti võimalik äh, siis hädaolukorras abi kohale saada. ja selleks, et äh, kasutusele võtta süsteem, on vaja teatud andmeid edastada ka kolmandatele teenusepakkujatele. me räägime avatud platvormist avatud liidesest, mis on äh, siis äh, juurdepääsetav ka mobiilioperaatoritele ja näiteks äh, auto klubidele ja see on, siin on vajalik muidugi autojuhi või sõiduki omaniku nõusolek nende andmete edastamiseks ja muidugi mitte kõik andmed ei ole olulised äh, kõigile osapooltele, nii et me peame siin kaitsma ka äh, äh, juhi privaatsust. oluline on, et sada kaksteist hädaabikõned, et need on kõigile kättesaadavad kõned, mis on tasuta siin ei ole mingit küsimust, see peab nii olema. samas, kui eraettevõtetest e-kooli pakkujad, neil on võimalus ka pakkuda tasulist teenust. kuid selleks peab olema leping sõiduki omaniku ning, ning sõiduki müüja vahel ma ei tea, kas ma, kas on võimalik selline süsteem välja arendada, aga ma ei tahaks muidugi pidurdada neid algatusi, mis on autotootjate poolt algatatud, nii et teid me ei tohiks kindlasti takistada. suur tänu veel kord äh, raportöörile, ma arvan, et me peaksime kiiresti jõudma siduva tulemuseni, et äh, siis äh, e-kooli süsteem lõpuks ometigi ka toimiks. sotsialistfraktsioon aitäh, sotsiaaldemokraatide äh, variraportöör proua Kurmai. aitäh. Ähm, me kõik teame, et tegemist on väga pika protsessiga äh, selleks, et saavutada koostalitusvõimelist Euroopa Liidu ülest e-kõnede süsteemi, komisjoni päevakorras on see olnud juba alates kahe tuhande viiendast aastast ja ma tahaksin öelda, et tegemist on tõesti väga olulise priori-, prioriteediga, nii et, et meil on tõesti vaja kiiresti tegutseda selleks, et e-kõnede süsteem Euroopas kasutusele tuleks meil on vaja kolmesuunalist regulatiivset lähenemist, me peame kaasama telekommunikatsioonisüsteemi eh, ja samuti on äärmiselt olulised häirekeskused e. e-kõnede süsteem eh, aitab suurendada liiklusohutust ja vähendada liiklusõnnetustes vigastada saavate inimeste hulka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimus meil üks koma kaks miljonit liiklusõnnetust Euroopas ja ärgem unustagem, et lisaks inimelude kaotusele on äh, väga suur äh, majanduslik kahju nendele õnnetustele, sada kolmkümmend miljardit eurot iga aasta. Äh, kolmkümmend tuhat kodanikku sai liiklusõnnetustes surma ning väga paljusid neid oleks võimalik päästa, kui e-kõnede süsteem oleks olemas niisiis, äh, kõigepealt äh, tahaksin avaldada tunnustust raportöörile nende äh, väga heade tulemuste eest, mida me oleme saavutanud, meil on toimunud ka väga palju kohtumised, enamik meie ettepanekuid on raportis kajastamist leidnud ja samuti arvamuses, mis puudutab nüüd koostalitusvõimelise Euroopa Liidu üldise e-kõnede süsteemi kasutuselevõttu, siis mulle Äh, kõne, siis tahaksin siia sisse viia ühe uue põhjenduspunkti, äh, kus rõhutatakse, kui oluline on avalikkuse teadlikkuse tõstmine äh, minu kolleeg proua Šehnalova oma arvamuses on öelnud, et Euroopa-ülene e-kõnede süsteem peaks olema tasuta kodanike jaoks. me ei saa lubada siin kohani-, kodanike diferentseeritud kohtlemist. kõige keerulisemaks äh, teemaks on aga tüübikinnituse alased äh, nõuded seoses e-kõnede süsteemi kasutusele võtmisega. olen äh, raportööriga koos ühe, üksmeele selles osas, räägin tema muudatusest kolm, et e-kõnede süsteemi tuleks laiendada ka teistele sõidukite liikidele, sellest me kõnelesime varikoja raportööride kohtumisel ja me peame paluma, et komisjon viiks läbi täiendavaid uuringuid ja mõjuhinnanguid. ja mulle tundub, et kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on liiga kaugel, meil oleks vaja realistlikumaid tähtaegu. mis puudutab muudatust seitse põhjenduspunkti üheksa kohta, siia tahaksin lisada seda, et e-kõnede süsteem ei peaks tuginema mitte üksnes koostalitusvõimelisele ja äh, avatud äh, platvormidele, vaid ka standardiseeritud platvormidele. mulle tundub, et meie strateegiline lähenemine on väga hea ning ma toetan äh, proua Šehnalova muudatusi neliteist ja kakskümmend, selle asemel, et me säilitame esialgse komisjoni ettepaneku artikli lõige kaks, vaid viitame hoopis paljudele erinevatele asjadele Äh, see äh, muudab äh, asja palju täpsemaks. ma olen ka veendunud, et meil õnnestub säilitada oma põhieesmärk. sellest e-kõnedest saab siis avalik üle Euroopa Liiduline häda, hädakõnede süsteem, millel on siis koostalitusvõimelised standardid ja alates esimesest oktoobrist kaks tuhat viisteist on kõik uued autod selle süsteemiga varustatud ja liikmesriigid peavad siis tõstma avalikkuse, inimeste teadlikkust ja ja seda mitte hiljem kui esimeseks oktoobriks kaks tuhat viisteist. mina usun, et me peaksime keskenduma just nimelt selle koostalitusvõimelise e-kõnede süsteemi saavutamisele. ja ma arvan, et see ei ole sugugi raske ja samuti ei maksa unustada tarbijate õigusi ja tarbijate õiguste kaitset. kõigil kodanikel peab e-kõnede süsteemil olema juurdepääs ükskõik äh, kus, ükskõik millises geograafilises punktis. Äh, teisalt kõik autotootjad peaksid äh, sellest aru saama ja seda peaks ka reguleerima, et kõik sõidukid, mis kasutuses on, peaksid tehniliselt olema suutelised e-kõnede süsteemiga hakkama saama ja äh, sõidukitesse tuleks siis äh, see paigaldada, see süsteem ja see peaks olema juba sõiduki põhihinnas sees. see ei peaks olema lisaseade. nii et, et asi peaks olema Euroopa äh, sõidukijuhtidele kättesaadav ja odav, aitäh. aitäh. ja nüüd raportöör pidi küll saalist äh, lahkuma, aga me anname teie toetussõnumid edasi. Äh, rohkem variraportööre ei ole, nii et annan sõna proua Šehnolovale. aitäh. mina tutvustan oma raporti eelnõud, mille ma koostan IMCO komisjoni jaoks. mul on väga hea meel, et et meie varasemat koostööd silmas pidades näeme, et see raport läheb õiges suunas, see tähendab, et see on kooskõlas minu seisukohaga. mainiksin vaid paari muudatusettepanekut, millele ka härra De Backer viitas üks asi, millega ma nõus olen, on muudatus kaks, kus kõneldakse teadlikkuse tõstmise kampaaniast. tõepoolest, inimesed peavad saama infot selle kohta, et sellised süsteemid on olemas ja et nendel süsteemidel on kodanike jaoks lisaväärtus. inimesed paraku ei ole piisavalt informeeritud Äh, seega ma olen täiesti nõus nende teadlikkuse tõstmise kampaaniatega. ettevaatlikumalt suhtuksin ma aga ettepanekusse kolm, sellepärast et äh, sõiduki asukoha kindlaks tegemine mobiilsete võrkude abil on võimalik, aga minu arvates peaksime me keskenduma sellele, et me lihtsalt võtame selle e-kõnede süsteemi kasutusele ja ei hakka siia muid aspekte juurde lisama. Eh, sellepärast, et niimoodi me lihtsalt eh, lükkame veelgi edasi selle süsteemi kasutuselevõttu. arvamuse eelnõu osas olen nõus sellega, et eh, enamik sellest ettepanekust on vastuvõetav, toetan ka muudatust kaks kus äh, öeldakse, et kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates peaks sõidukid olema varustatud äh, e-kõnede süsteemiga, tuleb varustada nii palju autosid kui võimalik ning äh, ja see peaks hõõdutama ka siis tehnoülevaatusi. Need on äärmiselt olulised. nagu ka see hindamisaruanne, mille komisjon koostab määruse ulatusala rakendamise laiendamise osas. sellest kõneldakse muudatuses kuusteist. loomulikult me võime siin vaielda, mis, millal see hinnang koostatakse, kas kaks tuhat kaheksateist või varem. igatahes minul probleeme selle raportiga ei ole, loodan, et meil õnnestub asja kiiresti menetleda ning äh, äh, see raport võetakse veel vastu meie mandaadi ajal, nii et, et e-kõnede süsteem tõesti esimesest oktoobrist kaks tuhat viis saaks kasutusele tulla. aitäh. härra Karamitsos komisjoni nimel jällegi, palun. aitäh, esimees, äh, tore, et see teema pole nii vastuoluline nagu eelmine ja kõik äh, liikmed näevad aru, näiksed aru saavad, et me peame asjaga edasi liikuma. tahaksin rõhutada seda, et meie ettepanekud tugevnevad eh, parlamendi eh, algatusraportile eh, Teie oma algatusraportis palusite, et komisjon tuleks tõesti välja ettepanekuga, et kohustuslikus korras võetakse kasutusele siis avalik hädakõne, hädaabikõnede süsteem ja samuti nõuti meilt õigusakte, mis äh, sunniksid liikmesriike looma häirekeskuste süsteemi. ja need keskused peaksid olema siis kõigile juurdepääsetavad Äh, ja sellele me tuginesimegi oma ettepanekutes, mille me esitasime, tahame hoolitseda selle eest, et kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates äh, autod suudaksid siis äh, õnnetuste korral automaatselt neid hädaabikõnesid teha. tahaksin öelda väga lühidalt, et ja mõned teist juba mainisid seda, et pärast õnnetust on iga minut arvel ma arvan, et tänu kõigile nendele sammudele, mida parlament on astunud, võime tõesti öelda, et meil õnnestub õnnetusele reageerimise aega nelikümmend protsenti, eh, linnapiirkondades vähendada, maapiirkondades viiskümmend protsenti. ja eriti oluline on see just maapiirkondades kus, kus kuuskümmend protsenti eh, õnnetustest siis eh, on sellised, kus keegi kas surma saab ja tihtipeale läheb kaua aega, enne kui hädaabi kohale jõuab Äh, praegu on kahjuks äh, hädaabikõnede kasutamine väga väike, siiamaani on lihtsalt äh, erasektor sellega tegelenud. sellega on varustatud kallid autod põhiliselt ja ainult null koma seitse protsenti sõidukitest tegelikult on siis selle era e-kõnede süsteemiga varustatud niisiis, ja need, nende süsteemide kate on ka üsna killustatud. niisiis meie äh, ettepaneku äh, keskseks elemendiks on häirekeskused, see, et kõik kõne, äh, kõik autod oleksid selle hädaabikõnede süsteemiga varustatud aastast kaks tuhat viisteist. süsteem peab olema lihtne, odav. süsteem maksab umbes nelikümmend eurot ja see oleks kõigile kättesaadav. niimoodi äh, me tõesti saame tagada selle, et kõigis liikmesriikides see süsteem ka kasutusele tuleb. me loodame, et need, nende kõnede jaoks pannakse paika ka konkreetsed standardid, nii et, et häirekeskused suudaksid nende kõnedega ka korralikult toime tulla. Te olete nõudnud ja me oleme teie nõuandeid ka järginud et liikmesriikidel peab olema vabadus oma hädaabiteenust korraldada niimoodi, et see vastaks kõige paremini nende vajadustele. Neil peab olema võimalus siis filtreerida neid kõnesid ja välja selekteerida need, mis tegelikult ei ole hädaabikõned. andmekaitse on teine küsimus, mis teile väga südamelähedane on. me oleme hoolitsenud selle eest oma ettepanekus et e-kõnede süsteem arvestab eraelu puutumatust ja äh, isikuandmete kaitset. ja kindlasti leiavad need põhimõtted ka lõpptekstis äh, kajastamist. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis enamik neist on meile vastuvõetavad. ühele tahaksin võib-olla tähelepanu juhtida äh,, sest sellega ei ole asjad päris selged Galileo süsteem tuleb pea, peatselt kasutusele ja üks Galileo prioriteete on see, et me saaksime seda tulevikus erinevates rakendustes kasutada ja äh, näiteks üks võimalus oleks kasut-, äh, kasutada siis äh, seda selliste süsteemide jaoks, mis aitavad transporti turvalisemaks muuta ma arvan, et me ei tohiks seda aspekti silmist kaotada aga ma, ma ei ole päriselt äh, nõus sellega, mida härra De Backer mulle ütles. Äh, ärgem unustagem, et äh, see GNSS-i tehnoloogia on väga oluline, kuigi tulevikus see võib Galileoga asendada, aga me peaksime siiski kaasama selle süsteemi niipea kui võimalik, sellepärast et suurendada nende süsteemide tõhusust ning meil on olemata Galileo äh, süsteemis samuti sätted, mis võimaldavad seda teha, nii et ärgem seda mõõdet ka silmist kaotame. me peaksime äh, kasutama neid süsteeme, mis meil juba olemas on. Äh, see oleks minu poolt kõik ning jään ootama raportit ja koostööd raportiga siis, raportööriga lõppteksti osas, aitäh! aitäh! aitäh teiepoolsete kommentaaride eest, härra De Backer, palun. Äh, tervitan kolleegide positiivset tagasisidet äh, ning ka muud tagasisidet, loodetavasti õnnestub meil saavutada äh, kiiresti kompromiss ja tekst paremaks muuta, kiirus on äärmiselt oluline et meil tõesti oleks süsteem, mida saame esimesest oktoobrist kaks tuhat viisteist kasutusele võtta, me oleme juba piisavalt kaua oodanud, kodanikud väärivad seda, et me tegutseksime kiiresti, tahaksin tänada kõiki siis konstruktiivsete kommentaaride eest ja jään ootama koostööd ka tulevikus. aitäh. Ehm, me liigume päris jõudsalt edasi, kolmeteistkümnes november kell kaksteist on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. kas äh, teeme viieminutise pausi, enne kui jätkame? hästi daamid ja härrad, jätkame oma koosolekut. tahaksin tervitada härra Ruutet, kes kõneleb meile sellest, kuidas on lugu Ühtse Euroopa taevaga, nii et, et annan talle kõigepealt sõna ja pärast seda saab sõna raportöör härra Marinescu siis majandus- ja sotsiaalkomitee esindaja ja siis ülejäänud. härra Ruute kõigepealt, palun. suur aitäh, esimees. mul on väga hea meel siin transpordikomisjonis olla. üritan ikka aeg-ajalt siin käia. niisiis, mul on väga hea meel täna tutvustada teile ettepanekut, mis puudutab ühtset Euroopa taevast kaks pluss ja palju olulisem minu jaoks on tegelikult kuulata teie küsimusi, teie kommentaare ning üritada siis ka mõningatele küsimustele vastata. Äh, asepresident Kallase jaoks ei olnud selle ettepanekuga väljatulek sugugi kerge. seda ettepanekut nimetatakse siis Ühtne Euroopa taevas kaks pluss sellepärast et see on äh, siis äh, kooskõlas Euroopa taevas kaks ettepanekuga, mida arutasime mõned aastad tagasi. kuna me soovisime jätkata selle lähenemisega, mille me olime välja töötanud selleks, et äh, nende loomulike monopolidega toime tulla, tahtsime seda teha läbi majandussektori reguleerimise. möödunud aastal Limassoolis toimus meil konverents, kus üsna paljud teist ka olid kohal. ma arvan, et komisjoni poole pealt ja eriti just parlamendi poole pealt äh, äh, teie esimees väga valjuhäälselt näiteks rõhutas seda, et ühtne Euroopa taevas ei toimi. Äh, funktsionaalsed õhuruumi osad ei toimi ning äh, see oli üks peamisi põhjusi, miks äh, asepresident Kallas ütles, et vaatame, mida tuleb teha. aga enne kui esitan teile kõik need argumendid, miks süsteem ei toimi, tahaksin kõigepealt öelda, et, et teatud piirkondades me siiski oleme juba edu saavutanud just kahes piirkonnas esmakordselt on äh, meil äh, aastased lennuliikluse juhtimise kulud vähenenud, me oleme suutnud äh, luua siis sellise ohutuse reguleerimise keskkonna, mis tõesti annab ka tulemusi osaliselt ning me liigume tõesti siis ka selle Ühtse Euroopa taeva tehnoloogilise samba ellurakendamise suunas. Äh, tahame siis teenuseid tsentraliseerida, äh, panna paika siis süsteemi kasutusele võtmise juhtorganid ja nõnda edasi. Äh, meil on siis selleks loodud ühisettevõte. aga ma arvan, et suur osa parlamendist äh, on tõesti seda meelt, et edusammud on olnud liiga aeglased ja liiga katkendlikud. niisiis ühtse, ühtne Euroopa taevas kaks pluss äh, üritab siis asja karmimaks muuta ja lappida siis äh, Euroopa taevast kaks. nii et, et tegemist ei ole E, e, uue poliitilise algatusega. mis siis täpselt ei toimi? toon neli näidet äh, äh see, kuidas asjad äh, toimivad, äh, on praegu, tähendab, paberil näeb asi ilus välja, aga tegelikkuses tulemusi ei ole kolmandat korda oleme saavut-, ei ole saavutanud seda miinus kolm koma kaks protsenti kulude tõhususe eesmärki meil on igasugused erandid kontrollimatute kulutuste kohta ja tulemuseks on see, et tegelikkus, tegelikkuses on meil tegelikud kulud siis väga-väga kõrged me ei ole suutnud ka äh, saavut- või paika panna neid ohutuse eesmärke, millest me juba kahe tuhande üheksandal aastal kõnelesime. teiseks, funktsionaalsed õhuruumi osad. Äh, neist pidi saama ja ma mäletan väga hästi, kuidas need läbirääkimised käisid, neist pidid siis saama äh, Äh, teatud kokkulepped liikmesriikide vahel, et liikmesriigid saavad ise edasi liikuda ja näidata, et nad suudavad siis Euroopa õhuruumi ühendada, sellepärast et äh, ühe korraga ei olnud võimalik kõike teha, siis me tulimegi välja selle funktsionaalsete õhuruumi osade mõttega. Äh, praegu me näeme, et Äh, meil on neid üheksa neid äh, funktsionaalse ruumi osasid ja nendele lisaks veel äh, täiendavad bürokraatlikud monstrumid. nii et, et vana liikmesriikide lähenemine on endiselt alles ja sellele on juurde veel tulnud bürokraatiat. mõnikord Äh, on tulemuseks ka see, et liikmesriigid hakkavad kaitsma siis äh, oma riigi teenusepakkujate sissetulekuid ja see tähendab, et nad kaitsevad ka ebatõhusat õhuruumi majandamist. liikmesriigid ütlevad, et see äh, määrus on liialt ettekirjutav Äh, ühtne Euroopa taevas kaks pluss tegelikult võimaldab palju äh, paindlikumat lähenemist võrreldes siis äh, funktsionaalsete õhuruumi osade ettepanekuga. kolmandaks. meile tundub, et me peame lennundussektorile andma võimaluse seal, kus võimalik, ümber korraldada. tahaksin siinkohal olla väga selge on mõned sellised teenused, mis tõesti äh, on loomulikud monopolid, aga on ka selliseid teenuseid, kus saame olla palju innovatiivsemad, palju tõhusamad ning läbi äh, riigihangete saame võimaldada siis äh, raha paremat kasutamist, olgu siis tegu maksumaksjate rahaga või muu rahaga ning lõpetuseks äh, lennuliikluse juhtimine ja te teate seda sama hästi kui ka mina on omaette maailm. ning väga vähe on liikmesriikide tasandil poliitilist tahet sellesse valdkonda sekkuda näiteks näeme seda, kui me analüüsime, milline on äh, regulatiivne järelevalve, mis toimub. Äh, seda on väga vähe ja see järelevalve on väga ebatõhus. sellepärast, et äh, ei ole mitte mingisugust kohustust luua siis tugevaid reguleerivaid organeid ma arvan, et me peame jällegi selle probleemiga tegelema. me teame teistest valdkondadest, kuivõrd oluline on tugeva ja iseseisva reguleeriva asutuse olemasolu. kui meil oleksid sellised tugevad reguleerijad siis me tõenäoliselt äh, saaksime paljudele asjadele läheneda pisut teistmoodi, me saaksime luua võrgustiku nende tugevate reguleerivate asutuste vahel, aga meil ei ole selliseid asutusi. mida me siis välja pakume? annan väga kiiresti ülevaate siis seitsmest põhiteemast. kõigepealt äh, tuleb tugevdada äh, riiklike järelevalveasutuste sõltumatust ja ka nende vahendeid suurendada teiseks tuleb parandada otsuste langetamist, sõltumatust just nimelt tegevuskavade raames. ma sellest juba kõnelesin, me oleme, me praegu näeme, kuidas äh, pannakse paika siis neid tegevuskavade eesmärke. kolmandaks Eh, lennunavigatsiooniteenuse pakkujad peaksid eh, keskenduma tarbijatele ja kaasata tuleks siis õhuruumi kasutajad eh, oma juhtorganitesse. neljandaks tuleb võbada innovatsiooni, säästumastaapi ning, mastaabisäästu ning suurendada siis või parandada tegevustulemusi, võimaldades Äh, toetusteenuste osutamisel erinevaid lähenemisi. ja ma räägin siin jällegi väga selgelt, et ma ei pea silmas erastamist, mõned äh, abiteenused äh, on sellised, mida osutavad väga tõhusad avaliku sektori ettevõtted et Äh, siin on kasutatud ka seda teenusepakkujate lahutamise mõistet, see ei ole päris õige mõiste, me teame, et lahutamine äh, tähendab seda, et tegelikkuses me eraldame siis teenuse osutamise ja infrastruktuuri omamise, meie seda välja ei paku. meie öö, äh, siis näeme ikkagi välja selle, et üks ja sama üksus nii omab infrastruktuuri kui pakub ka teenust viiendaks tuleb tõhustada paindlikkust äh, funktsionaalsete õhuruumi osade kontekstis. kuuendaks tuleb tugevdada äh, võrgu haldaja positsiooni. niimoodi saaksid need võrguhaldajad äh, osutada rohkem teenuseid, ühendada riiklikke ja regionaalseid teenuseid ning seitsmendaks tuleb äh, lahendada need juhtimisealased küsimused, mis meil on äh, seotud sellega, et lennuliikluse juhtimisega tegelevad eriorganid, peame kindlaks tegema, millega tegeleb Eurokontroll, näiteks Eurokontroll äh, keskendub operatiivküsimustele läbi nende võrguhaldajate, Euroopa Lennuohutusamet Äh, äh, ükskõik kuidas me seda siis ka ei hüüaks, vastutab kõigi tehniliste lennundusreeglite äh, rakendamise eest ning komisjon ja parlament peavad siis keskenduma poliitilistele ja majanduslikele küsimustele. Need on need seitse teemat, mis siis meie arvates on olulised, me ei muuda poliitikat, me lihtsalt muudame reegleid natuke karmimaks ning äh, lahendame mõningad probleemid, millega me juba kokku puutusime, kui peeti läbirääkimisi Ühtse Euroopa taeva kaks üle. meil toimus väga huvitav mitteametlik äh, nõukogu kohtumine ja tahaksin tänada härra Marineskut, kes seal osales. see kohtumine toimus Vilniuses ja liikmesriigid seal reageerisid üsna jõuliselt selle ettepaneku vastu. iseäranis äh, selles osas, mis neid toetusteenuseid puudutab. mina ütlesin endale, kui ma sealt kohtumiselt ära läksin, suurepärane. kõik ministrid on lubanud ühtse Euroopa taeva kaks ellu viia, mida nad siiani pole teinud. sest seda nad kasutasid äh, kaitsena. Nad ütlesid, et äh, me ei soovi midagi uut, aga me võtame lubaduse, et me viime ellu Euroopa taeva number kaks. eks me siis äh, hindame neid selle lubaduse valguses. ja me vajame teie abi äh, hoolitsemaks, et äh, ühtse Euroopa, ühtne Euroopa taevas kaks muutus veelgi paremaks. niisiis ootan arutelusid ja loodan, et aitate meil tagada siis järjepidevuse selles küsimuses. aitäh! suur tänu! Teie avaldus oli väga selgesõnaline. aga nüüd võtavad sõna kolleegid ja esimesena härra Marinescu. suur tänu, esimees. tahaksin tänada eh, peadirektorit selle sissejuhatuse eest. on selge, et viimase viie aasta jooksul ei ole midagi tähelepanuväärset juhtunud. liikmesriigid ei ole astunud edasisi samme selleks, et Euroopa ühine taevas lõpule viia. võib-olla ei teinud nad tõepoolest neid asju, mida te siin nimetasite, oli, äh, ainult koostati väga palju pabereid ja viidi sisse tohutu bürokraatia minu arvates need funktsionaalsed plokid on lihtsalt aja raiskamine, jõu raiskamine ja Euroopa ühise taeva, Euroopa ühist taevast nad meile lähemale ei too. mis puudutab mm, Euroopa ühist taevast kaks pluss, siis sellel on tohutu vastuseis liikmesriikidest ja see on fakt, sellele vastu vaielda ei saa. see paistab ka välja sellest, kuidas eh, reageerib nõukogu, nad ei taha mitte mingisuguseid arutelusid, mitte mingisuguseid koosolekuid sel teemal. Nemad ei taha üldse parlamendi, praeguse parlamendi koosseisu ajal seda teemat käsitleda. Nemad võtavad selle teema üles alles aprillis järgmisel aastal veider on see, et vastuargumendid ühtsele Euroopa taevale kaks pluss on seotud haldusega. mitte keegi ei räägi ühtsest Euroopa taevast, kõik räägivad selle haldamisest. mis mitmesugustes ametites toimub, millised on näidikute skeemid ja nii edasi. ja sellel ei ole mitte mingit pistmist ühtse Euroopa taeva loomisega. arvestades liikmesriikide suhtumist, nii nagu te siin välja tõite, siis ma arvan, et ainus lahendus on selles, et me kasutame ülevalt alla lähenemist. komisjon oleks pidanud tulema välja ettepanekutega lähenemise osas, see oleks kõik olnud väga keeruline, aga see on ka ainus lahendus mida siis Euroopa ühine taevas eh, kaks pluss meile toob? tegelikult mitte midagi erilist. siin ei astuta mingeid erilisi samme ühtse Euroopa taeva loomiseks, on ainult mingid detailid, millega tegeldakse. ma arvan, et olukorda on vaja parandada, ettepanekut on vaja parandada ning ma tutvustaksin teile oma ettepanekuid ja mida ma veel kavatsen ette panna. ma eh, tulen välja eh, raportiga ja siis ka muudatusettepanekuga. räägime siis eh, ametist. mulle tundub, et siin on segadus. see segadust on riiklike lennuametite ja järelevalveasutusega. ma arvan, et vaja on ainult üht ametit sest tegemist on ainult ühe määrusega, mis käsitleb kõiki järelevalvega seotud küsimusi nii lennujaamade kui ka eh, tugiteenuste jaoks. nii et meil on vaja ainult üht riiklikku organisatsiooni, mis mida siis sertifitseerib Euroopa Amet? Euroopa Ametil on ainult see ülesanne, et ta eh, töötab välja spetsifikatsioone, aga ei vii neid ise ellu. sellest me peame lähtuma. ja nüüd siis lahutamine, see, mida te nimetasite. mulle tundub, et Eh, teenuste lahutamine on väga keeruline. aga algusest peale on olnud selge, et lennuliiklus ja, ja, ja eh, kommunikatsioon tuleb lahutada muust. minu ettepanek on selline, et me peaksime saama pakkumusi teistelt teenuste pakkujatelt, näiteks metroloogia, navigatsioon, kommunikatsioon ja nii edasi aga nad ei pea olema kohustatud eh, erinevaid ettevõtteid lahutama, nii nagu näeb ette komisjoni ettepanek. kui asi läheb eh, nüüd eh, indikaatoriteni, siis lennundusteenused on sellised, et neid kriteeriume peavad lennundusettevõtted täitma nemad eh, peavad täitma eh, eh, ette pandud nõudeid, aga me ei saa nõuda, kuidas nad, aga me ei saa nendele ette kirjutada, kuidas nad seda teevad. see oleks üks lahendus. tegevusnäitajate puhul peaks jääma viimane sõna komisjonile ja seda peavad arvestama liikmesriigid oma eesmärkide püstitamisel. mulle tundub, et ainukene võimalus praegusel hetkel, arvestades olukorda liikmesriikides, ainus viis, kuidas me Euroopa, ühtse Euroopa taevaga ühele poole saame, on tehnoloogia kasutamine. me peame kasutama eh, niisuguseid süsteeme, mis on juba välja töötatud, need süsteemid on eh, Cesari poolt turule toodud. me peame panema paika eh, kohustused, mis puudutavad eh, süsteemi elluviimise juhte ja juhid peavad vastutama kõikide projektide eest selleks, et oleks võimalik projektide elluviimist koordineerida ja sünkroniseerida. seega e, ei teki meil niisugust olukorda, nagu oli Data Linkiga. juhtus niimoodi ju, et õhus midagi toimus, aga maa peal ei toimunud vaja on mõista, kes Cesari projekti eh, ellu viib, kes on juht selle juhul, kuidas see kõik eh, lennuruumiga kokku käib, kes on eh, lenn-, õhuruumi juhid, kes on elluviimise puhul juhid ja ma tahaksin just nimelt neid küsimusi käsitleda oma muudatusettepanekute kaudu ja kordaksin ka seda, mida teie ütlesite et ei ole paika pandud ajagraafikut, mis puudutab eh, turvalisusnorme ja turvalisus on äärmiselt oluline, me peame nõudma, et sellega tegeldaks. ma tean, et praegu algu-, alustate teie teist, eh, teist etappi tegevusnäitajate skeemi puhul ning te võiksite asju korraldada niimoodi, et asjad ei kukuks välja nii, nagu nad praegu on. ühtsuse määr on suurenenud, sest ikkagi inimesed pingutavad, aga kui te analüüsite tervitsust, tervet süsteemi ja kui te äh, Eh, rehkendate kogu selle raha, eh, mis tuleb maksta ajavahemikul kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat neliteist, siis te näete, et kõik on läinud kallimaks, mitte odavamaks. aitäh! suur tänu! mulle tundub, et me peaksime andma raportööridele rohkem aega. suur tänu! kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni tehtud töö eest. Nad eh, töötasid lennu, lennuteenuste mm, ja navigatsioonisüsteemi eh, määruse kallal. nii, kuidas mina asjadest aru saan, hakkab muutuma lennuohutusameti roll ja ma olen sellega nõus, sellepärast et on ohutusnõuded ja tõepoolest on vaja tagada, et ähm, Euroopa oleks äh, globaaltasemel oluline tegija, asi muutub järjest keerulisemaks. ma ei taha nüüd siin tekstide, teksti äh, üks asjades, üksikasjadesse langeda. neljateistkümnendal novembril me hakkame seda transpordikomisjonis arutama, aga ma tahaksin öelda, et et meil on tohutu võimalus praegu lennuohutusameti ümberkorraldamiseks ning ma tahaksin, et oleks ametitevaheline eh, interinstitutsionaalne kokkulepe, millega alustati tööd kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu eh, peavad vastu võtma ühislähenemise Euroopa ametite kohta see kokkulepe ei ole küll siduv vaid põhineb kaasuspõhisel eh, lähenemisel. ma arvan, et eh, niimoodi me liigume edasi paljudes aspektides. see puudutab eh, ameteid, vaadatakse, kus nad asuvad, kuidas nad tegutsevad, kuidas nad ressursse kasutavad. see puudutab ka auditeerimist ja kontrolli. praeguse määruse kogu iva on selles, et äh, luua kõrgetasemeline, äh, kõrgetasemeline ohutu lennundus ja hinnata ka Lennuohutusameti tegevust. komisjon tahab äh, jagada pädevused ringi komisjoni EASA ja Eurokontrolli vahel, see tähendab suuri muutusi niimoodi, et EASA hakkaks koondama tähelepanu ainult eh, tehnilistele küsimustele ja ohutusele. Euroopa Komisjon hakkab vaatama just nimelt majandusküsimusi ja Eurokontroll hakkab eh, vaatama eh, tegevusele eriti eh, mis puudutab eh, eh, võrgustike tegevust. minu arvates on äärmiselt oluline tugevdada EASA rolli ja selle käigus me saame ju luua niisuguse ameti, mida tunnustavad ka teised samasugused ametid üle terve maailma ja me räägime siis siin maailmatasemel tegijast. EASA töötab strateegilistel niisuguste riikide nagu Iisrael, Kanada, Singapur ja mulle tundub, et see ähm, annab talle eelise info vahetamisel, parimate praktikate vahetamisel ja see on hea kõikidele mis puudutab ametikulusid ja see on minu viimane punkt, siis ma arvan tõepoolest, et kulud ei tohi suureneda, sellepärast et muidu eh, tekib dominoefekt teiste Euroopa ametite suhtes. sellepärast on vaja luua eh, vastavad eh, vahendid, mis takistavad kulude tõusmist ja loomulikult olen ma valmis vastama ka kõikidele küsimustele. suur tänu. suur tänu selle sõnavõtu eest. nüüd härra Krojtšek, tema esindab majandus-sotsiaalkomisjoni, te saate kolm minutit, kui te muidugi sõna soovite. suur tänu, eh, härra esimees, aitäh, et ma saan teie komisjonis esineda Eh, mis puudutab Euroopa eh, ühistaevast kaks pluss, siis me oleme viimastel aastatel selle teemaga tegelenud. nüüd eh, me arvame, et see teema tõstatumine on väga ajakohane. kui me vaatame liikmesriikide lähenemist sellele, siis see on väga ohtlik nemad eraldavad teatud elemente kogu ündi, kogu üldisest väärtusahelast transpordis. me ei räägi siin eh, ainult eh, liikuvusest, me räägime, me räägime eh, lennujuhtimisest ja eh, lennujuhid peavad tõepoolest eh, pidama kinni kõikidest reeglitest, olema samal ajal konkurentsivõimelised. see on tegelikult üks, eh, tähendab, arvatakse, et see on üks eraldi küsimus, aga niisugune seisukoht on suur viga. vaatame, kuidas üldse toimib Euroopa lennuliikluse juhtimine, terve Euroopa linnu liiklus on õudne tegemist on ju eh, ettevõtetega, eh, kes peavad olema jätkusuutlikud, kui nad jätkusuutlikud ei ole, kuhu me siis jõuame? meie komitee tahab rõhutada järgmisi punkte. Eh, Euroopa ühistaevas, Euroopa ühistaevas kaks pluss on osa suuremaks projektiks, mis on Euroopa ühisturg Eh, oluline on vaja tagada, et eh, Euroopa ühisturg toimiks taevas, kui seda takistatakse, siis see ei ole eh, vastuvõetav. siis kui me räägime lennujuhtimisest, siis on vaja kasutada ära paremat praktikat miks pärast me ATM-i puhul ei kasuta ära parimat praktikat, mida kasutatakse teistes maailma osades? rääkides eh, Caesari rakendamisest olen ma nõus, mida ütles selle kohta eelkõneleja. Eh, kõige põhilisem asi on see, et seatud eesmärgid ei ole täidetud ja liikmesriigid, kes on seda teinud, on praegu löögi alla sattunud. vaja on muuta eh, lähenemist Ehm, selle ettepaneku puhul vaja on ehm, rohkem ülevalt alla tulevat lähenemist ehm, siis Eh, toetus, teenuste eh, lahtisidumine põhiteenuste pakkumisest peaks olema vabatahtlik ja vaba ja vaja on ka üle vaadata konventsioon eh, selleks, et olukord paraneks ja ma loodan, et parlament avaldab liikmesriikidele survet. suur tänu. Teie sõnavõtt oli selge, nüüd ma lähen üle kolleegide küsimuste juurde Äh, kaks minutit kõige rohkem, sellepärast et kõnelejaid on väga palju ja teie küsimustele peab ka vastama. Äh, mina ütlen väga lühidalt, praegune süsteem, kus on kakskümmend kaheksa erinevat navigat-, navigeerimissüsteemi, kus on kuuskümmend lennukontrollikeskust, eh, on täiesti hävitav, sellepärast et eh, reisijatel on lisakulud ning on ka tõsised eh, operatiivprobleemid lennundusettevõtetel ja see kõik toob kaasa kõrgema CO2 Eh, saastetaseme. minu küsimus on siis selles, kui me räägime elluviimisest, siis eh, eh, asjad ei suju sellepärast, et liikmesriikides on ettevõtetel monopoli staatus ja see tähendab, et suureneb protektsionism teatud suletud ametialade puhul inimesed eh, järgivad oma huvi. ja see tähendab, et me jääme pidevalt eh, teatud eh, stereotüüpide ja eelarvamuste juurde. Euroopa ühise taeva loomine on nii sümboolne kui ka praktilise tähtsusega ja sellepärast kolm küsimust lahtisidumise õiguslik külg eh, tugiteenuste puhul. kui me vaatame eh, raudteid või muid valdkondi, siis paistab, et rakendamisega oli samuti tõsiseid probleeme. probleemide allikaks ei ole mitte see, et teenused ei ole ehm, sõltumatud, vaid lihtsalt liikmesriigid ei täida oma kohustusi. kui eh, mehhanismid eh, oleksid eh, paremini paigas, kui teenused toimuksid paremini, siis me ei peaks rääkima siin eh, lahtisidumisest. riiklikud järelevalveasutused on äärmiselt olulised ühtse Euroopa taeva puhul. kui me ütleme, et selleks kulub seitse aastat, siis praegune status quo ei muutu ka seitsme aasta pärast. seitse aastat on liiga pikk periood, me peame selle lühemaks tegema aga räägiksime, kui me räägime konkreetsest eh, sektorist, eh, eh, mis on seotud sellega, siis seal on tohutu siis nendel on tohutu surve mitte Euroopa ühtse taeva pärast, vaid tehnoloogiliste arengute pärast, mis on kohe tulemas. me peame mõtlema operatiivsetele ja majanduslikele võimalustele mis lubavad kaitsta selle sektori suurepärast inimkapitali. kas te arvate, et me peame ka sellele mõtlema? aitäh. härra Grosch äh, Rahvapartei nimel. suur tänu, eesistuja. jah, suur tänu ka selle ettekande eest. mul on selline déjà vu tunne selle arutelu juures meil oli kokkulepe nõukogu ja komisjoniga ja on liik-, mõned liikmesriigid sellest kinni ei pidanud, see on minu esimene küsimus, et, et seda praegust seadusandlust ju rakendatakse. ja kui me seda parandame, siis kas see muudab ähm, midagi, olukord muutub, et mis sellel üleminekuperioodil siis toimub, kas jääme sellise passiivse hoiaku juurde või siis äh, avaldatakse ka veidi survet liikmesriikidele. sest minu jaoks on asi lihtne, liikmesriigid peavad kas aktsepteerima praeguseid eeskirju või siis eh, uusi eeskirju. toona oli meie põhjenduseks ja see oli raskesti mõistetav võib-olla ka kodanikele, kui meil on eesmärk, kuidas saab olla turvaline, keskkonnasõbralik ja ka veel säästa raha, siis on tõesti mõistetamatu, miks, miks me siis selle olukorra poole ei püüdle. ma tean, millised on need põhilised vastuväidid liikmesriikidel, äh, inimressurss, kas komisjon kavatseb selle teemaga tegeleda ja teiseks mõnede liikmesriikide jaoks on see isegi veel olulisem, nimelt tulude küsimus ja mitte niivõrd Euroopa koostöö. samuti väga oluline teema. me nägime seda väga lihtsa näite varal Maastrichti leping, kui need nõrkused on teada, siis peaks ka praeguses ettepanekus neid käsitlema. edasi, õhuruum ja mida see tähendab riigi, riikide julgeoleku jaoks ja samas lennuliiklus, millised on siin prioriteedid komisjoni jaoks? kui me vaatame, kui palju õhuruumi on üle Euroopas, siis äh, see puudutab ka julgeoleku küsimusi. ja lõpetuseks võib-olla lihtne küsimus me lugesime oma äh, raportööri äh, raportit, kes väljendas ennast võib-olla ka sõna diplomaatiliselt äh, koordinaatorina. aga üks asi on selge, liikmesriigid on vastu. nii et minu viimane küsimus on, et mis oleks argumendiks, et veenda ümber neid riike kas äh, on äh, mõni positiivne argument, et saaks neid ümber veenda? aitäh. Äh, siis veel kaks daami pealt, Gesine Meissner, palun. aitäh. Peeter Sandal. ma saan tegelikult teha isegi lühemalt, sest mõned, kui kaks minutit, sest juba ka Mathieu puudutas äh, ju teemasid. meil on äh, vaja Euroopa õhuruumi, mis oleks tõhusam ja heitmeid oleks vähem ja selleks peavad kõik liikmesriigid äh, sellega nõustuma, kui nüüd pragmaatiliselt võtta ja sellepärast saame ka komisjonist aru, et on sellise ettepaneku teinud. mind veidi üllatab, et liikmesriik on öelnud, et see ettepanek tuli liiga kiirelt, me tahtsime eelmist ju veel rakendada, aga tähtaeg oli juba läbi, nii et meil saadikutel on raske seda mõista ma tean muidugi, et liikmesriikidel on väga erinevalt organiseeritud äh, mis puudutab äh, lennuliiklust, äh, selle juhtimist, õhuruumi ja see ongi ju probleemiks, et näiteks äh, Prantsusmaal ja Saksamaal on teatud standardid juurdunud, aga nii ei saa olla, et meil ei olegi ühist Euroopa õhuruumi. ja sellepärast on mõistetav, et komisjon esitas sellise veidi teravama ettepaneku ja see selle, see on ka arusaadav, aga tuleb tõesti arvestada ka, kas on olemas vastav inimressurss selles sektoris ja kuidas sellega ümber käia. ja sellepärast esitaksin ka selge küsimuse, kas iga liikmesriik peaks ise oma asutusi üle, üleval pidama, võib-olla peaksin tegema koostööd ja see ongi üks põhilisi probleeme ja lõpetuseks äh, ettevõtete lahutamine, mida me tunneme raudteesektorist ja ka seal üritasime aru saada, millised äh, erinevad süsteemid on erinevates liikmesriikides, milline võiks olla hea mudel, et kasutada seda kogu Euroopas ja võib-olla peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama kui seni. jah, ühest küljest on juba koostööd, äh, mudeleid näiteks Prantsusmaa ja Itaalia teevad koostööd, võib-olla peaksin ka teisiti lähenema lahenduse otsimisel üht ühtse Euroopa õhuruumi puhul. nüüd mul läks siiski kaks minutit, aga see ongi kõik minu poolt. suur tänu ja lõpetuseks Jackie Forster um,. suur tänu, eesistuja, suur tänu ka komisjonile, et siia tulite. tegemist on väga huvitava aruteluga ja tänan kolleegi Runescot, kes äh, seda käsitles, tänan ka komisjoni, kuid tegelikult ootab meid ees väga suur šokk ja ma seletaksin, see määrus Euroopa ühise taevase kohta, seda toetas parlament enam kümme aastat tagasi. tegelikult on küsimus ainult poliitilises tahtes. on väga keeruline muuta suuri struktuure, aga mina ei kohku selle ees tagasi. mina olen küll euroskeptik, kui ma ei näe siin suveräänsuse probleemi, mis puudutab õhuruumi. ma tean, et Ühendkuningriigi valitsus toetab vägagi Euroopa ühistaevast ja muidugi ka Cesarit, sest see on osa ühest paketist ja neid ei saa eraldi käsitleda, meil on vaja mõlemat. meil on vaja, et meie äh, kõrgtehnoloogilised tootjad saaksid sesaritehnoloogiat müüa üle kogu maailma, me oleme siin ka konkurentsis äh, USA-ga, nii et ma arvan, et me liigume õiges äh, suunas, nii et ma toetan teie ettepanekut, aga ma arvan, see peabki olema veelgi teravam. et liikmesriigid olid nõus Euroopa ühise taevaga, nad kirjutasid selle alla ja nüüd ei saanud sellest ju taganeda ma olen rääkinud ametiühingute esindajatega ja ma mõistan täiesti nende mured, mis puudutab mm, töökohti. aga kui vaadata pikemas perspektiivis lennuliikluse juhtimise äh, keskuseid, siis lõppkokkuvõttes on küsimus selles, miks maksavad tarbijad Euroopas lennupileti eest rohkem kui vaja. me oleme ju konkurentsis ülejäänud maailmaga. ja sellepärast, kui on võimalik kasutada otsesemaid teid äh, lennuliikluse puhul, siis peaks seda kasutama. Äh, ma ei ütle, et peaks kasutama sellist lahendust nagu Ühendkuningriigis ja erastama kõike võib-olla ei pea tingimata liberaliseerima, võib-olla avalik sektor töötab hästi, siin on erinevaid lahendusi võimalik, aga kõik liikmesriigid peavad osalema, sest äh, vastasel juhul me lihtsalt raiskame aega. ja kui tohib, eesistuja, siis õhuruumi paindlik kasutus. mõned äh, liikmes, mõnedel liikmesriikidel on see toiminud juba aastakümneid mitte ainult äh, sõjaväe kasutus, vaid ka tsiviilkasutuses, tsiviillennunduses. ja mõned liikmesriigid ei kasuta seda võimalust, et vähendada ummikuid liikluses. see on äärmiselt oluline. jah, ma tean, see on väga oluline, ütleb eesistuja, aga sul oli ainult kolm, kolm minutit, nii et palun lõpeta ja hästi, ma lõpetan kohe minuti pärast. sellepärast meie omaalgatuslikku raportit toetas parlament täiesti. nii et ma arvan, et need äh, aspektid on olulised, ma tahaksin teada komisjonilt, kuidas me saame edasi liikuda. siin on liiga palju edasi lükatud tegevusi ja see on meie ettevõtetel, tööstusele väga suur kulu, kui me seda pidevalt edasi lükkame. suur tänu eesistuja teie kannatlikkuse eest. Äh, äh, härra Rüütel, ähm, meil on nüüd veel veidi aega, et esitada küsimusi või et saaksite vastata meie küsimustele, kommentaaridele kümne minuti jooksul, sest me peame pool üks lõpetama, nii et äh, palun tõesti pidage silmas äh, ka aega. jah, aitäh. püüan tõesti ka aega silmas pidada. suur tänu selle väga huvitava äh, arutelu eest. teeksin kõigepealt ühe üldise märkuse, mis puudutab mitmeid aspekte, millest äh, rääkisid muuhulgas proua Foster meie püüame luua keskkonna, et äh, milles Euroopa lennuettevõtted jääksid ellu. hetkel on kulud lennuettevõtetele liialt suured, nad ei teeni kasumit. ja sellepärast on oht, et äh, lennuliiklus Euroopas enam ei toimi. nii et ma arvan, et tegelikult on juba peaaegu et liiga hilja, kui vaadata, milline restruktureerimine toimub lennundussektoris ja ma arvan, et see on see poliitiline sõnum, mille me peame edastama liikmesriikidele härra Lesko ütles väga õigesti, et me peame mõtlema rohkem ülalt alla lähenemisele, mis mingil määral selgitaks, kes teeb mida, kelle, kes vastutab mille eest. ja see ongi Euroopa ühise taeva kaks pluss mõte loodan, et ka muudatusettepanekutest näen, kuidas oleks võimalik veel nii-öelda kruvisid äh, kinnitada või kõvemini kinni keerata. nüüd küsimus on ka selles, mis on elutähtsad teenused, millised mitte, te mainisite kommunikatsiooni, navigatsiooni, see on üks küsimus mille üle peame mõtlema, kuidas seda struktureerida. aga me oleme selles küsimuses väga avatud. no mul on hea meel, et teil on oluline tulemuslikkuse kava, komisjon, komisjonil peab siin jääma siiski viimane sõna. nüüd tehnoloogia kohta mul ei olegi siin vist palju lisada teie kommentaaridele, ma täiesti jagan teie muret, mis puudutab ähm, julgeolekut ja turvalisus. mul on hea meel, et äh, siin on väljendati ka arvamust, et EASA-st peaks saama ülemaailmne kontakt või üldine kontaktpunkt Euroopa lennuturvalisuse jaoks ja et EASA-t tuleb veelgi tugevdada. mis puudutab kulusid, siis tahaksin öelda teile ühte asja me oleme viinud funktsioone üle Eurokontrollist EASale. seda rahastati varem liinide tasude, tasudest, mida maksid kasutajad. ja kui me enam seda võimalust ei kasuta, siis peame jällegi kasutama maksumaksjate raha. me peame veel seda arutama. on teatud funktsioonid nagu lennuliikluse korraldamine ja muud küsimused, mis viiakse täielikult üle Eurokontrollist EASA-sse ma ei tahaks kommenteerida, mida ütles proua Kovtšuk, sest see oli väga äh, tugev poliitiline argument ka seoses sellega, mis toimub Vilniuses. nüüd inimressurss äärmiselt oluline. me oleme kõik nõus, et me peame seda hoidma Euroopa Liidu sees ja üks äh, olulisim inimressurss on meil lennuliikluse korraldajad, nende oskusteave. kui vaadata Euroopa Ühendriikide süsteemi, võrrelda seda Euroopa Liidu süsteemiga, siis äh, Euroopa süsteemis ei ole niivõrd palju rohkem lennuliikluse korraldajaid, kuid ähm, USA süsteem on palju tõhusam, sest ta on teisiti korraldatud ning küsimus ei ole selles, et vähendada lennuliikluse korraldajate arvu, vaid küsimus on selles, et kuidas muuta Euroopa süsteem tõhusamaks. härra Kross lepingu rikkumise menetlus, meil on vastavad menetlused olemas. ja me läheme selle menetlusega ka edasi, ka seoses aruteluga uue seadusandluse üle. aga see on ka ainuke relv, mis meil on, mis puudutab funktsionaalset õhuruumi äh, osasid ja tulemuslikkuse kava. nii et peame siin lihtsalt kasutama seda menetlust, mis meil on lepingu rikkumise puhuks. ja nagu te teate, on olemas ka val-, inimesed, kes valvavad selle üle, et komisjon oma ülesandeid täidaks mis puudutab äh, nüüd äh, õhuruumi, siis tõepoolest äh, tuleb tõesti õhuruumi paindlikkust veelgi suurendada. ja seda veelgi enam kui praegu, õhuruum on ju praegugi meil paindlik, aga seda tuleb veelgi edendada ja siin on Eurokontrollil äärmiselt oluline roll ja tuleb tugevdada tema rolli võrgustike haldajana. proua Maisner. alustaksin teie viimasest punktist, nimelt koostöö Prantsusmaa ja Itaalia vahel. tõepoolest Euroopa ühise taeva kaks puhul äh, tegime selle vea, et me ei defineerinud, tegemist on funktsionaalse õhuruumi osaga ja osapooled peavad siin koostööd tegema, kas nad seda tahavad või mitte. nüüd Euroopa ühises taevas kaks pluss on meie ettepanek just muuta seda paindlikumaks. et lisaks funktsionaalne õhuruumi osa struktuurile on võimalik ka arendada koostööd muus vormis. see on just äh, see, mis on meie eesmärgiks ja mis puudutab teie ülejäänud küsimusi, siis äh, vist vastasin eile juba oma vastuses härra Grossile. proua Foster, ma mõistan, mida te silmas peate. ja ma mõistan, miks te olete nii frustreerunud. aga ma püüan selgitada, et tegemist on olnud väga-väga aeglase protsessiga ja selgelt ei ole see praegune olukord rahuldav, kuid mingi liikumine, edasiminek toimub ja on olnud edusamme nii et võib-olla teie ütleksite, et äh, klaas on peaaegu tühi, minu meelest on ta peaaegu pooltäis, aga püüame teda veelgi täita. et see on kaheharuline lähenemine, teha uus äh, seadusandlik ettepanek, aga samas äh, ka keskenduda sellele, et eelnev, eelnevat ka rakendataks. nii palju minu poolt, aitäh! hästi, suur tänu, et äh, tulite siia sel teemal rääkima. suur tänu kõigile kolleegidele kannatlikkuse eest ning eesistuja tänab ka tõlke. kell kolm jätkame kuulamisega.